Good afternoon, ladies and gentlemen. tere päevast, lugupeetud daamid ja härrad. ma tahaksin avada tänase regikomisjoni kohtumise ja ma tahaksin kõigepealt teid kõiki, kes te siia kogunenud olete, tervitada. Te teate, milline on meie päevakord, see on laiali saadetud ja kas kõik on nõus meie tänase kohtumise päevakorra kinnitama, kas keegi soovib kommenteerida seda, teha ettepanekuid? ei siis on tänase päeva eh,, tänase päeva kohtumise päevakord kinnitatud ja eh, kõigepealt eh, lühikene juhataja teadaanne või tegelikult kaks teadaannet. ma pean teile andma teada sellest, et viimasel Regi kohtumisel ma rääkisin esimesest triloogist, mis puudutab SRSB-d kuid nüüd vahepealsel ajal on parlamendi läbirääkimismeet-, meeskond pidanud maha kaks kolmepoolset kohtumist nõukogu ja komisjoniga kahekümne viiendal ja kolmekümne esimesel jaanuaril leidsid need aset, pärast mida leidsid aset erinevad tehnilised kohtumised. peamised teemad, mida arutati paketi raames, oli partnerlus, mitmeaastane töökava, läbipaistvus ja parlamentaarne kontroll eh, sellest B küsimuses ja eh, ka programmi tulevik. ma võin teile nüüd teada anda, et praegusel hetkel oleme väga lähedal jõudmaks kokkuleppele nõukoguga selle paketi osas eh, ja kui see lõppvormi saab, esitatakse see regikomisjonile ka hääletamiseks järgmisel kohtumisel, nagu on ära toodud artiklis kuuskümmend üheksa F neli meie kodukorrast. ma tahaksin tänada raportööri äh, proua Kreeli ja äh, härra Van Nistelrooid äh, väga tõsise tehtud töö eest läbirääkimiste raames ja ma tahaksin öelda, et meie mm, poolt vaadatuna on need kolmepoolsed kohtumised olnud väga heas meelsuses, koostöövalmidus on seal olnud ka nähtav ja ma loodan, et järgmisel kohtumisel saame me juba seda eh, teemat hääletada oma komisjonil. ma eh, kindlasti eh, hoian teid selle faili käekäiguga tulevikus ka kursis. teine teadaanne minu poolt nüüd konverents kohaliku ja mm, piirkondliku tasandi asutused liitumise riikides leidis aset kolmekümne, kolmekümne esimesel jaanuaril parlamendis. volinik Haan oli peakõnelejaks, ta esines esmaspäeval ning meil oli ka regiridadest mitmeid kõnelejaid mõlemas, mõlemal päeval. härra Nilsen, proua Reinke, härra Pitsua, härra Bogovitš ja härra Jakovtšitš ka kõnelesid seal üritusel minul oli väga suur au teist kohtumise päeva juhatada. leidsid aset väga paljud erinevad huvitavad arutelud äh, kohaliku tasandi ametivõimude rolli kontekstis, äh, liitumisprotsessi raames, regionaalpoliitika ajaloost räägiti ka praegusest olukorrast selles valdkonnas, äh, ka EPA programmidest ja Euroopa Liidu strateegiast Aadria mere kontekstis lisaks sellele oli ka esindajaid Serbiast, Montenegrost, Albaaniast, Kosovost, Bosnia ja Hertsegoviinast samuti. tegemist oli väga huvitava aruteluga ja ma tahaksin tänada kõiki regikomisjoni liikmetest kõnelejaid väga huvitavate sõnavõttude eest eh, sellel arutelul Need olid nüüd minupoolsed teadaanded. ja nüüd oleme me valmis äh, liikuma edasi hääletamise juurde, mulle vähemalt tundub nii, et me oleme valmis, kõik regikomisjoni liikmed tunduvad olevat äh, kohale jõudnud, teil on need hääletuskaardid kindlasti olemas. esimeseks äh, hääletuseks on Euroopa Invest-, investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne kaks tuhat viisteist härra Jakovtšitši siin täna ei ole, tema on meie raportöör eh, või vabandust, arvamuse koostaja siiski ja seetõttu asume kohe hääletama. ja alustuseks eh, muudatusettepanek üks, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis, teine osa. teine osa siis, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanek kolmkümmend viis lõike kaks, hääletamine on alanud hääletamine on nüüd lõppenud. ja see on vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud kompromissettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üheksa, nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromissettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, mulle tundub, et see on vastu võetud. kompromissettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromissettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, lõpphääletus. hääletame elektrooniliselt, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. ja see arvamus on vastu võetud, suur aitäh. ja äh, liigume nüüd edasi. järgmiseks on päevakorras mm, äh, härra Omarži arvamus, mis puudutab kalalaevastike haldamist äärepoolseimates piirkondades me teame, et härra Omarje esitles kahekümne üheksandal novembril oma arvamuse projekti, viiskümmend seitse muudatusettepanekut esitati sellele arvamusele ja pärast arutelusid variraportööridega äh, on arvamuse koostajad tulnud välja kaheteistkümne kompromissettepanekuga. ja täna liigume nüüd kohe edasi hääletuse juurde äh, juhtkomi komisjon hääletab, kalanduskomisjon siis hääletab märtsikuus äh, seda äh, teemat, kas härra Ometše tahab sõna, ei, ja siis hakkame kohe hääletama. ja kõigepealt muudatusettepanek kaks, kes on poolt, kes on vastu? ei ma vabandan, ütleb proua esinaine, kõigepealt alustame siiski äh, esimese muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud. muudatusettepanek kolm. kas nüüd on õige? kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromissettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd edasi kompromiss kaks, poolt, vastu. Äh, see langeb ära, kui muudatusettepanek üheksa võetakse vastu. jah, äh, äh, üheksa üksteist võeti vastu, niisiis kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud niisiis, edasi kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend neli, siin on ka suuline muudatusettepanek, kas kellelgi on vastuväiteid suulisele ettepanekule, ei. ja siis äh, muudatusettepanek kakskümmend neli koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromissettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd liigume edasi kompromissi üheksa juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd edasi kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd lõpphääletus. elektrooniline hääletus on see ja hääletamine on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud ja see arvamus on vastu võetud suure häälteenamusega. suur aitäh, härra Omarže, tehtud töö eest ja palju õnne teile! ja sellega oleme me hääletusega nüüd ühele poole saanud ja liigume edasi järgmise päevakorrapunktiga oma päevakorras. kas kõik äh, külalised on kohale jõudnud järgmise päevakorrapunkti jaoks. meie järgmine punkt päevakorras on Äh, seminar äh, teemal ühtekuuluvuspoliitika ja tehniline abi. Äh, selle on organiseerinud struktuuri ja ühtekuuluvuspoliitika osakond. regikomisjon otsustas mõni aeg tagasi tulla välja algatusraportiga tehnilise abi tuleviku väljavaadete kohta ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas ja proua Tomašitš on määratud raportööriks. selles kontekstis oleme me palunud uuringute üksusel Äh, meid toetada äh, selle äh, seminari korraldamisega. nagu te selle seminari programmist ka näete, siis meil on siin kohal väga huvitavad eksperdid Kontrollikojast, Komisjonist, Investeerimispangast ja Maailmapangast ka ning ka mujalt. Nad annavad meile teada, millised on praegused väljakutsed tehnilise abi ellurakendamise valdkonnas seda nii äh, komisjoni algatusel kui liikmesriikide algatusel ja räägime ka väljavaadetest tulevikuks. niisiis, kõik äh, külalised on kohale jõudnud ja nagu tavaks on saanud, on aega ikkagi vähe, sellist, nagu sellistel puhkudel ikka, ja annangi seetõttu kõigepealt sõna härra Pascal Bushmanile, kes äh, on äh, Ähm, äh, Regio peadirektoraadi esindaja, nii et palun, sõna on teil. suur tänu, lugupeetud äh, esimees, selle kutse eest teie juurde ja ning võimaluse eest rääkida teile sellest, kuidas tehnilist abi kasutame äh, regionaalarengu peadirektoraadis, ma räägin kahest abivormist, kodanik, komisjoni algatatud tehnilisest abist, selle jaoks on eraldatud omavahendid ning äh, teiseks äh, räägiksin ma ka äh, liikmesriikide programmidesse sisse toodud tehnilisest abist, millele on eraldatud kolmteist koma neli miljardit eurot. niisiis näete, et liikmesriikidele on eraldatud kümme korda rohkem, kui tehnilist abi on eraldatud komisjoni tasandil nagu te teate, sellel programmi probleem, perioodil on tehniliseks abiks natukene rohkem eraldatud, null koma kolmkümmend viis protsenti, varem oli see näitaja null koma kakskümmend viis eelmisel programmiperioodil. ja meie peadirektoraadis oleme siis kavandanud oma strateegia välja, milleks on eelarveliselt eraldatud kaheksasada viisteist miljonit eurot, mida tuleks rahastada Äh, kas Euroopa Regionaalarengu Fondist või Ühtekuuluvusfondist ja me tahame strateegilisemat lähenemisviisi nüüd sellele, kuidas me tehnilist abi tulevikus kasutame. hiljuti otsustati, et üle kaheksakümne kolmand-, kolme miljoni äh, euro tuleks eraldada struktuurireformiga seotud toetusprogrammile me kasutame äh, otsest juhtimist meie tehnilises abis, kaudset juhtimist saame kasutada vähem, aga siiamaani on asjad olnud teistmoodi. selle programmi perioodi jooksul lähtume me raamistikust, mille tulemusena peaks tehniline abi olema rohkem sihipärane ja meil on oma võtmeprioriteedid oma rahastamise jaoks ning programmide jaoks. meie strateegias oleme kaheksa prioriteetset telge, poliitiline areng, linna areng, programmi rakendus, finantsinstrumendid, äh, suutlikkuse suurendamine äh, ja äh, hindamise ning soorituse raamistik, kommunikatsioon, siseteadmiste areng ning tõhususe areng. Need on meie siseprioriteedid, prioriteedid ja operatsioon, operatiivsetele programmidele ja nende rakendamisele pannakse kõige rohkem rõhku. oleme püüdnud olnud rohkem äh, sihipärased oma tegevuses ning meil on ka iga-aastane aruandlusprotsess, mis annab võimaluse igal aastal tehnilise abi kasutamist üle vaadata. ja ma tooksin ka näited selle kohta, kuidas meie ähm, administratiivse suutlikkuse tõstmise osas oleme oma tööd teinud, kuidas on eelarvega ja eelarve korraldusega lood ja ähm, ma arvasin, et huvitav on võib-olla teil kuulda sellest, kuidas me neid vahendeid konkreetselt kasutame. meil on äh, omavahelise hindamise süsteem peer-to-peer -peer., äh, tahaksime liikmesriikide oskusteavet paremini kasutada ning äh, jagada. kasutame ka pettuse ning korruptsioonivastase võitluse meetmeid, räägiksin natukene ausameelsuse kokkulepetest ning meil on kaks äh, horisontaalset tegevuskava äh, riigihangete kohta ning riigiabi kohta, teeme äh, vastavate peadirektoraatidega koostööd äh, ning see mõjutab väga palju ka regionaalarengu telge. TAIEX ja Regio peer-to-peer -peer koostöö, see on suurepärane näide sellest, kuidas liikmesriigid kas riiklikul tasandil või kohalikul tasandil või piirkondlikul tasandil võivad küsida toetust ning saada siis ühendusse selle tulemusena oma partneritega ja omal ajal algatasime selle projekti, oleme juba sada avaldust vastu võtnud ja seitsekümmend neli on juba ellu viidud, kakskümmend neli liikmesriiki on selles algatuses osalenud ning oleme toetanud siiamaani üle tuhande ühesaja osaleja. meil on äh, kolm peamist äh, töövahendit, äh, ekspertide lähetused, õppekülastused ning väikesed töökojad. peamised teemad, mille kohta abi soovitakse, see annab meilegi aimu, millest, millistes valdkondades on abivajadus kõige suurem ja millistes valdkondades on regionaalareng kõige keeru-, kui valdkond kõige keerulisem. kõigepealt juhtimine ning kontrolli küsimused, siis finantsinstrumendid, linnaareng, avalikud hanked ning arukas spetsialiseerumine Leedu, Tšehhi Vabariik, Horvaatia, Rumeenia, Bulgaaria ja Poola Äh, on kõige rohkem taotlusi esitanud Poola, Rumeenia, Holland ning Leedu on kõige rohkem pakkumas teed äh, pakkumas teadmisi ning oskusteavet, nii et mõned riigid on esindatud nii nende hulgas, kes soovivad rohkem teavet ja kes äh, on ka ise valmis toetust pakkuma. teiseks, ausameelsuse kokkulepped, korruptsiooni ning pettusevastane võitlus seitseteist pilootprojekti on meil kogu Euroopa Liidus üheteistkümnes liikmesriigis ning ausameelsuse kokkulepe, see on instrument, mida oleme kasutanud nüüd juba neli aastat, kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpuni kehtib see meil ja seda koostööd teeme koos Transparency Internationaliga. me oleme valinud välja projektid, struktuurifondidest toimub kaasrahastamine ning me nimetame sõltumatud vaatlejad ametisse, need võivad olla kas siis Transparency International organisatsiooni või mõne teise kodanikuorganisatsiooni esindajad, kes jälgivad, kuidas projektiga läheb algusest kuni lõpuni välja seda vahendit kasutab Transparency International kogu maailmas ja seda on kasutatud juba tuni, kuni tuhande üheksa, alates tuhande üheksasaja üheksakümnendast aastast, aga struktuurifondide puhul on see uus nähtus siin näete mõningasi võtmeandmeid. praktiliselt üks miljardit eurot on see projekt väärt. ja äh, me kasutame seda vahendit ju kõik paljudes liikmesriikides, erinevates sektorites, tervishoiusektoris, info- ja kommunikatsioonitehnoloogias, haridussektoris ja nii edasi ja nii edasi. kolmas näide selle kohta, kuidas me tehnilist abi pakume, on äh, avaliku hanke käsiraamat, kus lähtume kahekümne viiest kõige äh, sagedasemast veast, mille meie audiitorid on tuvastanud sageli on tegemist üsna ilmsete vigadega, mida oleks olnud kerge vältida ja me oleme sellest lähtuvalt koostanud oma käsiraamatu ning äh, meil on siis, ja selles äh, ülesehituses lähtume me kuuest erinevast avaliku hanke etapist. väga praktiline käsiraamat on see ja kuna me tahtsime just nimelt suunata selle neile, kes vahendeid kasutavad Euroopa Liidus, see, oleme tõlkinud selle käsiraamatu ka kõikidesse Euroopa Liidu keeltesse ning seda on üle kuuekümne tuhande korra alla laetud meie kodulehelt see on siis meie tehnilise abi kasutusi ja nüüd teine osa räägiksin sellest tehnilisest abist, mida kasutavad liikmesriigid ja jällegi, kui me räägime arvudest, siis äh, üle seitsme koma viie miljardi euro äh, Ühtekuuluvusfondist ning äh, Regionaalarengu fondist kasutatakse just nimelt operatsiooni, operatiivprogrammide jaoks liikmesriikides. kahe tuhande kolmeteistkümnendal, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal püüdsime äh, ette planeerides keskenduda sellele, kuidas tehniline abi oleks sihipärasem ning tõhusam võrreldes e-, eelmise programmi perioodiga. meie jaoks oli väga oluline see, et me rakend-, kasutaksime oma tehnilist abi inimressurssidele peamiselt ja võtmeorganite jaoks tahtsime kanda hoolt selle eest, et äh, erinevad äh, haldusorganid äh, saaksid toetust, kasutades ära täiendavaid võimalusi strateegiliselt, sihipäraselt. me palusime liikmesriikidel toetada välja, töötada välja inimressursside tegevuskavad ning selleks oli eraldatud suur osa vahenditest. teiseks tahtsime, et vahendeid kasutatakse selleks, et toetada neid, kes fonde kasutavad ja kes teevad ilmselgeid vigu, mis on seotud näiteks avaliku hangetega või mis tulenevad sellest, et neil ei ole projekti äh, arengusuutlikkuse osas vajalikke oskusi siis äh, vaatlus ning hindamissüsteemid on samuti valdkond, kus kasutame tehnilist abi, selle abil äh, koostatakse vaatlusprogramme, viiakse läbi ex-ante, ex-post ning äh, jooksvaid kontrolle. ka selles valdkonnas on äh, võimalik erinevat äh, toetust osutada. siis uuringud ning strateegia, samuti uus valdkond ning viimane valdkond, edendamine ning avalikud, avalik suht, avalikud suhted siis äh, temaatilised, äh, koordineerimine ja temaatilised eesmärgid üksteist äh, ning tehniline, tehniline abi selle valdkonna jaoks äh, on eraldatud märkimisväärselt vähem vahendeid, neli koma viis miljardit eurot, mõningates liikmesriikides on vaja äh, konkreetse tehnilise abi operatiivprogramme või rakenduskavasid, aga suuremates osades liikmesriikides on see integreeritud rak-, rakenduskavasse. me palusime, et äh, hinnatakse, millised on kitsaskohad olnud ja probleemvaldkonnad eelmise programmiperioodi jooksul ja kuidas me sellest lähtuvalt saaksime sihipärasemat abi osutada ja äh, sageli oli tegemist tehnilise abi küsimustega, mis on seotud inimressurssidega. see oli probleemiks äh, praktiliselt kõikides liikmesriikides ning palusime siis liikmesriikides nüüd välja töötada inimressursside selged äh, tegevuskavad, et kanda hoolt selle eest, et vahendid läheksid tõesti inimressursside peale ja nendele organitele, kes kõige suuremaid ülesandeid täidavad. küsisime rakenduskavade rakendajatelt ka seda, et äh, kui paljusid äh, täisajaga töötajaid toetatakse meie vahenditest, äh, me täpselt teaksime, kui paljud töötavad inimesed neid vahendeid kasutavad. kutsume üles ka liikmesriike tehnilist abi kasutama konkreetselt ka tegevuskava mitte täidetud ex-ante tingimuste valdkonnaga seoses, nagu näiteks kontrollnimekirjad riigiabi valdkonnas ja nii edasi ja nii edasi nii et jällegi tehnilise abi sihipärasus on siin eesmärgiks ja samuti ka CPR-i artikkel sada kakskümmend viis, mille tulemusena tahetakse proportsionaalseid ning tõhusaid pettuste vastase ning korruptsiooni vastaseid meetmeid ning oleme viinud läbi siis ka uuringu selle kohta, kuidas liikmesriigid on neid vahendeid selle eesmärgi saavutamiseks kasutanud tahtsime ka projekti kasutajate, projekti läbiviijate võimekust suurendada ning kutsume liikmesriike kasutama ära meie välja töötatud viitealuseid tehningu, tehnilise abi jaoks, et paremini hinnata tehnilise abi kasutamise tulemuslikkust. ning minu viimane slaid, väljakutsed ning soovitused meie seisukohast. usume, et oluline on tehnilist abi kasutada sihipäraselt ning tõhusalt keskendudes läbipaistva organisatsiooni ülesehitamisele, vahendite kasutamisele. me ei taha selliseid ettemääratud äh, summasid, vaid me tahaksime sihipäraseid vahendite suunamisi, teeme koostööd komisjoniga, et kanna, kanda hoolt selle eest, et erinevad vahendid, et erinevaid vahendeid kasutatakse selleks, et üksteist täiendada. samuti öö, äh, tahame ka liikmesriikide ning äh, komisjoni vahelist paremat koostööd äh, tehnilise abi kasutamise äh, kohta aruandluse tasandil, suur tänu! suur tänu teile selle ettekande eest! meil on hiljem võimalus ka küsimustele vastata, aga nüüd läheme edasi. ja sõna saab ära Kurt Pungarts, kui ma õigesti hääldasin, ähm, tehnilise abi parem kasutamine Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondides ning kuuleme siin Euroopa Kontrollikoja äh, auditi tulemustest, teil on äh, sõna, te olete Euroopa Kontrollikoja peaaudiitor, palun, teil on sõna. Thank you, madam chairman, thank you for having invited me to aitäh, proua esimees, aitäh, et kutsusite mind siin rääkima sellest, kuidas tehnilist abi kasutatakse tõukefondide vahendite puhul ma olen seitse aastat kont-, seitseteist aastat kontrolli kohas, kojas sellega tegelenud ja viimased kaheksa aastat just ühtekuuluvuspoliitika ja transpordi valdkonnas siiamaani Kontrollikoda ei ole ühtekuuluvuspoliitikat oma auditisse otseselt kaasanud, kuid me oleme väga selgelt öelnud, mis ühtekuuluvuspoliitikas hästi toimib või mis mitte ja me oleme ka öelnud, kuidas tõukefonde hallatakse liikmesriikides. meie arvates ei ole see väga hea ja me peaksime mõtlema selle peale, kuidas tulevikus tehnilist abi paremini kasutada ja mina tahaksingi täna rääkida sellest, et äh, millega me peaksime tulevikus tegelema selleks, et administratiivset võimekust suurendada ja seega ka üleüldiselt äh, äh, sotsiaalfondi programme paremaks muuta täpselt samamoodi nagu ka teiste toetuste puhul, tehnilise abi puhul selle võimekuse suurendamisel tuleks keskenduda toimivusele, mõjule, majandusele ja kuludele ja tulude analüüsile, ehk et tuleb tõesti vaadata, kui palju programm maksab ja milline on tulemus. seda kulude-tulude analüüsi ei tohiks unustada, kõik need neli kontseptsiooni tulevad ka äh, finantsüldmäärusest välja. teiseks äh, problemaatilised valdkonnad, mida mina tahtsin välja tuua see oligi see, et teiseks tahaksin ma rääkida veel ka sellest, et kõigepealt tuleks töötada kestlike tulemuste nimel, äh, kestlike mõjude ja tulemuste nimel, sest siiamaani kahjuks see alati nii ei ole liikmesriikides. ja siin selles küsimuses tahaksin ma tõhutada seda, et me kõik peaksime äh, töötame Euroopa Liidu lisandväärtuse nimel, strateegiline planeerimine on tähtis, prioriteetide väljatoomine samamoodi, samamoodi ka projektide väljatöötamine ja väljavalik peab olema toimiv, see ei ole igal pool nii ja samamoodi tuleb hoolitseda ka selle eest, et projekti tulemused oleksid ka jät-, jätkusuutlikud, seda tihti ei arvestata, kui projekte koostatakse ja välja valitakse hea administratiivne võimekus on väga tähtis, et eh, EFSI programm eh, siiski eh, hästi välja läbi viia, aga tihti see võimekus on väga nõrk, väga erinevatel põhjustel. ma arvan, et on viimane aeg tõesti seda välja tuua, selle asemel, et lihtsalt näidata näpuga komisjoni poole ja öelda, et nad ei ole piisavalt teinud selleks, et seda tõestada. teiseks võib muidugi paluda ka lihtsustamist ning samamoodi ka äh, siin jällegi ei saa me lähtuda sellest, et need programmid iseenesest parenevad, paremaks muutuvad. siiamaani tihti ei ole piisavalt inimressursse, oskusteadmisi samamoodi nagu ka organisatoorset võimekust, hoolitsemaks selle eest, et tõukefondid toimivad hästi. ja kuna tegemist on ühishaldamisega, siis tõesti ainult piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused saavad tegelikult hoolitseda selle eest, et tulemused muutuvad paremaks, parandades osalejate tingimusi. mina usun või meie usume, et tehnilis-, abi, mis liikmesriikidele välja makstakse, peab tegelikult parandama tulemusi koha peal praktilises mõttes ja samamoodi tuleb siis seda abi anda programmi rakendamise faasis ning seejuures muidugi tuleb äh, õppida ka vigadest ja selle kaudu võimekust suurendada. nüüd siis projekti tsükli haldamine on väga tähtis täpselt projekti tsüklist kinni pidada algusest lõpuni. see tähendab seda, et äh, tuleb kogu aeg meetmete prioriteerimisel juba paika panna, mis on tegelikult tähtis, samamoodi tuleb võimalikult ettevaatlikult välja valida programme ning tuleb mõelda ka selle peale, milline oleks siis toimiv rakendamine ja rahastamine rahastamine just siis, kui Euroopa Liit kaasrahastab. ja siit jõuangi kohe ka tagantjärele hinnangute juurde ning tegelikult ka komisjoni kolleegid jagavad seda arvamust, et liikmesriikide tasandil ja piirkondlikul tasandil ei tehta piisavalt ära just järel hinnangute läbiviimisel on väga tähtis, et järelhinnangute kaudu õpitaks vigadeks ja tehtaks tulevikus paremini ja peale selle me usume, et väga paljudes liikmesriikides administratiivne võimekus on palju parem, kui me jõuame kesktasandile ehk siis pealinna. see on palju parem kui siis, kui vaadata kuskil ääremaal asuvaid kohalikke omavalitsusi. Neil tihti ei ole piisaval haridusega äh, personali ja samamoodi ka neil ei ole võimalik kolleegidelt teistest riikidest õppida. nii et tõesti, kohalikel tasanditel, ääremaadel on palju rohkem tehnilist abi vaja kui kesktasandil. nüüd problemaatilised valdkonnad, ma nimetaksin neid nime, nii samm-sammult, sellepärast et ma arvan, et tulevikus tuleks sellega tegeleda. kõigepealt ei ole kulutulu analüüse siiamaani piisavalt läbi viidud nii programmeerimise tasandil kui ka operatiivsete programmide puhul näiteks ei selgitada täpselt, kuidas Euroopa Liidu vahenditega on võimalik parandada siis äh, kulu-tulu tasakaalukast. teiseks, äh, kui on erinevad võimalused, siis alati ei valita kõige tõhusamat lahendust ja seega ei ole siin ka võimalik rääkida kulutulude äh, tasakaalust, vaid arvestatakse sellega, mis on mugavam ähm, ja lähtutakse sellest. tihti liikmesriikidel ei ole piisavalt andmeid, seega me ei saa ka hinnata, kas projektid olid edukad. projekti tasandil nad majanduslikult tihti ennast ära ei tasu, kasutatakse tehniliselt halbu lahendusi, nad on tihti liiga kallid ja seega tegelikult palju kallimad kui sarnased projektid mida rahastatakse riiklikust rahakotist või siis erasektorist. tulemustele keskendumine. tihti ei keskenduta tulemustele, vaid selle asemel vaadatakse, et kõikidest reeglitest oleks kinni peetud, mingil määral on see mõistetav. kvaliteet, tegelikud tulemused ja pikaajaline mõju on see, millega piisavalt ei tegeleta äh, liikmesriikides programmide haldamisel. kolmas punkt, kestlikud pikaajalised tulemused. tihti keskendutakse kohe selle tulemusele, sellega saadakse päris hästi hakkama, seda tuleb ka välja tuua, aga Nad ei ole paika pannud raamistikku selleks, et tagada ka pikaajalist tulemust nii abisaajatele kui ka piirkondadele aga õiguslikud nõuded nagu näiteks kolm või viis aastat kestvust, mille puhul tuleb jätkata seda tööd või säilitada töökohti, nendest äh, tingimustest peetakse kinni, kuid rohkem kui see leg-, legaalselt paika pandud miinimum siiski ära ei tehta. edasi, äh, turu mittetoimimise hindamine, siis äh, kui tuleb õigustada, miks maksumaksja raha Äh, kasutati, seda tihti ei selgitata piisavalt ja problemaatiliseks läheb see siis, kui hakatakse ettevõtetele abi andma, toetatakse siis erasektorit, äh, VKE-sid tihti ja samamoodi hoolsuskohustusest kinnipidamine, hoolitsemaks selle eest, et äh, finantsraskustes olevad ettevõtted ei saaks Euroopa Liidu toetust aga näiteks see, kas abisaaja on võimeline seda projekti läbi viima koos või ilma pangalaenuta või üleüldiselt kogu seda projekti rahastama, seda analüüsi väga hästi läbi viida. kui projektid toovad endaga kaasa tulu, siis tihti seda tulu piisavalt ei arvestata ning kulude-tulude analüüsiga ei arvestata siis, kui programme hakatakse välja töötama või üleüldiselt kogu programmi jooksul siis programmide rakendamine. see ei pea olema mitte ainult selline, kus peetakse nõuetest kinni, vaid see peab olema ka tõhus ja eriti siis, kui me räägime avalike hangete ja riigiabi reeglitest, siis sellega ei arvestata tihti üldse. eksperdid, kellel on tehnoloogiline kogemus, teadmised äh, seaduste kui ka turu kohta, seda tihti ei arvestada, me oleme leidnud, et ei kasutata ära mastaabisäästu, millega oleks võimalik administratiivset koormust vähendada ja kui on tegemist detsentraliseeritud üksustega, mis tegelevad kas riigi abi või avaliku hangega, hankega, siis on ka suurem võimalus äh, vigu või siis ka pettust äh, avastada tihti üritatakse reeglitest mööda minna või siis eelarvemääradest mööda minna, aga see toob endaga kaasa liiga palju lisatööd ja ka viivitusi ning täpselt samamoodi siis ka äh, väheneb tõhusus. siis ülereguleerimine ja see, et minnakse kaugemale äh, vajadustest abisaajate puhul, on probleemid, mida me tihti näeme, siis tihti on liiga palju nõudeid taotluste äh, Äh, esitamisel näiteks vahel on vaja sinna tosinaid allkirju peale äh, korjata. tihti on ka nii, et ka Euroopa Liidu poolt kaasrahastatud programmide puhul taotlused on palju bürokraatlikumad kui sarnased projektid, samad tüüpi projektid äh, sarnases süsteemis, mida rahastatakse riigieelarvest ja me oleme näinud, et abisaajad kaasrahastatud programmidest saavad finantskompensatsiooni eh, hüvitiseks just bürokraatiast tulenevatest probleemidest ja seda sellepärast, et keegi lihtsalt eh, ei olnud eh, võimeline saama siis rahastust riiklikust programmist. ja see muidugi kahjustab ka Euroopa Liidu mainet. siis standardite, ühiste standardite kasutamine meetmeid tuleb teatud programmide jaoks kasutada, mitte igaüks ei peaks hakkama ratast leiutama, kui näiteks siin taristuprojekte välja töötatakse, selliseid, mida mujal on juba edukalt rakendatud ja see tähendab ka seda, et piirkonnad teevad koostööd täpselt samamoodi nagu ka ametivõimud ja ettevõtted ja keegi, see ei pea olema komisjon, kes lihtsustab siis seda koostööd, vahendab seda koostööd. see sellega oleks võimalik toota lisa, lisandväärtust Euroopa Liidust, aga kahjuks ei ole meil liikmesriikide tasandil selle kohta juhiseid. taristuprojektide puhul äh, riiklikud loamenetlused peaksid ka olema teatud äh, reeglitega paika pandud, selleks et need ei veniks liiga pikaks. täpselt samamoodi ka teatud kompensatsioonisüsteemid ning samamoodi peaksid olema ka haldavate äh, asutuste jaoks ka täpsemad täht-, Äh, ajad paika pandud, siis peaks olema võimalik lahendada küsimusi, pöördudes ainult ühe ametiasutuse poole, see on vähemalt meie soovitus. siis äh, tulemuste äh, väljakuulutamisel täpselt samamoodi ei ole toimivaid meetmeid, see on väga tähtis võrdluste tegemisel ja samamoodi tuleb võrrelda siis ka piirkondade üleselt, siin jällegi on meil vaja ka äh, usaldusväärseid algandmeid, mida meil tihti ei ole ning samamoodi tuleb ka paika panna toimivad äh, võrdlustegurid ja ma juba mainisin ka siin järelhinnanguid äh, eelnevalt, nii et lähen kohe viimase slaidi juurde, kus ma tahaksin rääkida äh, teisest ja neljandast punktist, sest kõigest muust olen juba rääkinud piirkondlikud poliitilised eesmärgid ja spetsiifilised programmi eesmärgid. mida ma selle all mõtlen? see on viimase aja nähtus, oleme sellest rääkinud komisjoni kolleegidega ja ka liikmesriikide esindajatega. nimelt, need laiemapõhjalisemad eesmärgid on vastuolus programmi eesmärkidega või üks mängitakse teise vastu välja toon näite taastuvate energiaallikate viimasest äh, auditist. kui on äh, mõni selline toetav meede, siis kolleegid komisjonis ja liikmesriigis ütlevad, et laiemapõhjalised äh, eesmärgid nagu majanduskasv, töökohad, ühtekuuluvus on ilmselgelt olemas me oleme sellega nõus, aga see ei tohi endaga kaasa tuua olukorda, kus äh, see taastuvaid energiaallikaid kasutav elektrijaam ei panusta maksimaalselt kahe tuhande kahekümnenda aasta või kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärkide saavutamisse. nii et, äh, nii et siin on vastuolu laiemate piirkondlike poliitika eesmärkide vahel, mida võetakse iseenesestmõistetavatena ja siis spetsiifiliste programmi eesmärkide vahel. ja viimane punkt, punkt, mida minu arvates Regionaalarengu Komisjon juba piisavalt äh, arutanud, eriti just äh, neto sissemaksetes rikkamates riikides äh, tuleb äh, vältida äh, mõttetuid kulusid äh, selliseid kulusid, äh, mida tegelikult oleks võinud äh, rahast- äh, ja programme siis, mida oleks võinud rahastada ka riiklikest programmidest. see on minu poolt kõik. olen muidugi nõus neid tüüpilisi probleeme teiega ka arutama ja kui soovite, võin teile ka tuua näiteid praktilisest elust, audititest mida me oleme koostanud, mida me oleme siis tegelikus elus avastanud tehnilise abi probleemide kohta. aitäh! aitäh! aitäh! et saate aru ka meie ajaprobleemidest, järgmisena Frank Lee, kes on Euroopa Investeerimispangast, kes annab meile siis infot Äh, selle kohta, millist tehnilist abi annab investeerimispank ja kuidas äh, seda toetatakse ka siis äh, struktuuriliste investeeringute fondist, palun, teil on sõna. suur aitäh, proua esinaine suur aitäh selle kutse eest siia tulla ja rääkida Euroopa Investeerimispanga tegevusest tehnilise abi valdkonnas äh, ja ma usun, et enamik inimesi, kes siin täna on kohal, on teadlikud sellest, et Euroopa Investeerimispank mängib olulist rolli tehnilise abi ähm, kontekstis. paljud instrumendid on rahastatud komisjoni poolt, aga paljud ka liikmesriikide poolt ja osa minu ettekandest täna püüabki eristada äh, neid kahte instrumendi tüüpi ja siis ma püüan tuua ka käegakasutavaid näiteid selle kohta, kuidas meie oleme omalt poolt äh, loonud lisandväärtust erinevates valdkondades ja võib-olla räägiksin mõne sõnaga ka tulevikust. niisiis äh, see on tõenäoliselt äh, kõige keerulisem äh, slaid, mis mul on. Äh, kui te lubate, siis ma natukene räägin sellest täpsemalt. selle eesmärgiks on selgitada teile, millist erinevat tehnilise abi liike meil on ja kuidas seda antakse tõukefondide programmide kohaselt. me oleme põhimõtteliselt tehnilise ja finantsabi välja toonud. Need on kaks üsnagi erinevat abivaldkonda, tehnilise nõu andva abi valdkonnas, me räägime projektidest, mida komisjon otse rahastab komisjoni rahadest mm, ja eh, me saame raha eh, ka eh, lepingutest, mis meil on otse liikmesriikidega ja juhtivorganitega ja loomulikult, kui me räägime otserahastusega programmidest äh, ja meie äh, kõige suurema rahastusega programm on Jaspersi tehnilise abi programm, enamik teist teavad juba, et äh, tegemist on projekti ettevalmistuse instrumendiga, mille eesmärgiks oli keskenduda peamistele suurtele projektidele, eriti just uutes liikmesriikides, aga nüüd on programm arenenud ja seda instrumenti kasutatakse ka selleks, et keskenduda keskenduda projektide programmidele, mis on üsnagi ulatuslikud. seal on kolm teemat, strateegia väljatöötamine ja rakendamine, projekti ettevalmistamise käigus antav abi ning eh, networking ja pädevuskeskkond, mille eesmärgiks on jagada paremaid tavasid erinevatel teemadel siis äh, paremal pool on äh, veel mõned programmid. Äh, Rumeenia ja Bulgaaria omad on kõige olulisemad, kus erinevad haldusasutused annavad meile tehnilise abi instrumente, mis saavad rahastuse nende tehnilise abi eelarvetest ja need keskenduvad esmajoones just rakendamise küsimusele ja mitte ettevalmistavale poolele ma toon nende kohta ka hetke pärast mõned näited. ja nüüd äh, finantstoetus äh, ja abi, äh, tegemist on programmidega, mida komisjoni teenistused rahastavad ja siis me anname kahepoolset abi ähm, haldusasutustele, eriti just finantsinstrumentide valdkonnas, me aitame saada infot parimate tavade kohta ja me püüame aidata ka eriti just äh, finantsinstrumentide äh, paikapanemise kontekstis, mida liikmesriigid äh, tahavad rakendada ja meil on ka investeerimisplatvormid, kuhu on koondatud erinevad Euroopa Liidu rahastusvood ja loomulikult ka Euroopa tõukefondid ja lõpetuseks on siin äh, veel üks äh, rida, äh, see ei ole küll otse tõukefondidest raha saav projekt, aga me räägime siin Euroopa Investeerimisnõustamise Keskusest. see on Euroopa jaoks väga oluline, me mainime seda siin sellepärast, et see on üsnagi kasulik rahastus võimalus nii-öelda lünkade täitmiseks, mis on olemas peamistes tehnilise abi programmides, mida ma eelnevalt juba tutvustasin. kui nüüd edasi liikuda, siis ma tahaksin Jaspersist äh, lühidalt rääkida äh, tahaksin äh, äh anda teile aimu sellest, kui suur see programm on. jah, tõesti praegusel hetkel hetkel teeme me seda kõike, mis vähegi võimalik on, me oleme tsentraliseeritud asutus, kuid me oleme Jaspersi abil kohal kuues erinevates piirkonnas, liikmesriikides. meil on umbes sada kolmkümmend inimest, kes Jasperi äh, raames tööd teevad, lisaks sellele on meil juurdepääs paljudele äh, Äh, konsulteerimislepingutele selle suure raamistiku kontekstis, mis meil on paika pandud Jaspersi all, me leiame, et sellise kohaliku tasandi kohalolu äh, võimalus annab meile ka võimaluse kiiremini reageerida äh, rasade probleemidele. see aitab meil loomulikult paremini mõista ka kohaliku tasandi tingimusi ja, ja olukordi, mis mõjutavad projektide mm, ettevalmistamist ja ellurakendamist. ja me leiame ka, et me saame olla seeläbi paindlikumad Äh, kohapeal ressursside ärakasutamisel. Äh, üks konkreetne näide, mis peaks näitama teile seda, et Jaspers äh, ei keskendu mitte ainult väga suurtele taristuprojektidele, aga Jaspersis on ka jaotus, mis võimaldab hõlmata selliseid programme nagu linnakeskkonna arenguprogrammid ja muud sarnased. siin on näiteks toodud üks Poolas toetust leidnud projekt mis põhimõtteliselt tähendab seda, et projekti käigus äh, muudeti äh, linna tööstuspiirkond äh, teistsuguseks, siin viidi läbi keskkonnamõju uuringuid, siin tegeleti riigiabi küsimuste ja muude aspektidega, mis projekte mõjutasid. ja veel üks näide Eh, mis puudutab rakenduslikku tuge, mida ma ka mainisin ja mida rahastatakse otseselt liikmesriikide tehnilise abi eelarvetest. ja siin meil on umbes kaheksa inimest meeskonnas, kes on Bukarestis, Rumeenias kohal Äh, tööd tegemas ja nad teevad tööd selleks, et keskenduda just suuremahustel, suuremahulistele taristuprojektidele, millel on ilmselgelt suured eelarved, nad keskenduvad transpordiprojektidele, kliimamuutuse projektidele, ähm, e-, energiatõhususe projektidele ja muule sarnasele ja siin teeb meie meeskond koostööd hald-, haldusasutustega eh, selleks, eh, et parandada projekti ellurakendamisega seonduvat Ähm, administratiivset poolt ja tegeleb ka äh, muude küsimustega, mis esile kerkivad. ja lõpetuseks tahaksin omalt poolt äh, rääkida ka sellest, mida me finantsinstrumendi äh, abi valdkonnas teeme ja siin tooksin näiteks Bulgaaria, kus me oleme teinud koostööd ametivõimudega, kes ta on tahtnud luua oma rahastusinstrumendi ehk siis äh, Äh, oma instrumendi Fund of Fund äh, ja äh, nad on tahtnud seda teha põhimõtteliselt nullist ja meie oleme omalt poolt tulnud välja abiga investeerimisstrateegiate väljatöötamisel sellise instrumendi loomiseks. meil on ka rahastamisprojektialane abi olnud äh, ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta viimasest kvartalist alates oleme me tihedat koostööd teinud Maailmapangaga ja äh, Rekonstruktsioonipangaga äh, selles valdkonnas äh,, oleme keskendunud ka linnaruumi arengu äh, aspektidele ja loodetavasti me suudame selle inst-, instrumendi ellurakendamisega toetada ähm, osapooliga edaspidi. Ähm, me saame näiteks ähm, valida äh, fund on fund äh, korralduse kontekstis äh, vahendajad või, või lisalülisid, kes saaksid aidata ja olla nii-öelda vahelüliks meie rahastuse ja kasusaaja vahel. sellega on minu ettekanne ka lõppenud ja ma tahaksin veel mõne sõnaga rääkida omapoolsetest soovitustest tulevikuks. ma arvan, et me kõik oleme mõelnud, eh, mida tulevik toob, võttes arvesse, et Euroopa Liidu eelarve väheneb pidevalt. Eh, oluline on tulla välja eh, ja valmistada ette häid programme, see on väga oluline ja me peame seda tegema vaatamata üleüldisele vähenevale eelarvele leiame, et selles kontekstis tuleb tehnilise abi eelarveid säilitada praegusel tasemel, kui mitte isegi tõsta, vaatamata üleüldisele negatiivsele olukorrale, sellepärast et äh, tegelikult on rahastust võimalik saada erinevatest allikatest, kuid ilma heade projektideta võtta, ei ole võimalik olemasolevat raha hästi ära kasutada. meie arvates on ka väga suur vajadus äh, selle järele, et tehnilist ja rahalist abi omavahel rohkem siduda, me sageli näeme, et need kaks valdkonda toimivad teineteisest sõltumatult, äh, projektid äh, pannakse paika ja neid identifitseeritakse ainult tehnilisest aspektist lähtuvalt, ilma finantsaspekte kaalumata ja seetõttu me leiame, et, et finantsnõuande valdkond oleks kaasatud varasest faasist peale äh, äh, näiteks linnavaldkonna projektide kontekstis äh, tuleks vaadata, millised on prioriteetsed projektid, millised on fina-, rahaliselt jätkusuutlikud projektid, milliseid oleks võimalik rahastada mitte ainult ühe konkreetse rahastusallikaga, vaid erinevate allikatega ja Äh, komisjoni arvamuses on ka ära toodud see, et me peame kohalikul tasandil rohkem ära tegema, piirkondlikul tasandil rohkem ära tehe, tegema, me toetame seda eesmärki, ma seda täna küll ei maininud, kuid äh, meil on ka Elena äh, instrument, mida TG Energia rahastab. ja see on väga hea instrument. see on midagi, mida võiks lähemalt vaadata, eriti just ühtekuuluvuspoliitika kont-, kontekstis. see on instrument, mis on eriti just kohaliku tasandi ja linnatasandi ametiasutuse kätte äh, saadav, et keskenduda just kolmeaastasele perspektiivile, seal on üsna suur osa tehnilisest abist äh, äh, tehtud kättesaadavaks linnapiirkonna asutustele, kes saaksid siis rohkem personali saada või muud abi saada selleks, et oma projekti plaanid ellu rakendada ja nüüd lõpetuseks tahaksin ka öelda, et mõned ähm, kasusaajad leiavad, et see ei ole väga hea, kuid meie arvates on väga tõhus see, et äh, instrument äh, on alguses tehniline instrument, aga kui projektid äh, äh ellu ei rakendu, siis äh, kulutatud raha on võimalik tagasi saada ja ma arvan, et äh, see on väga oluline aspekt Äh, ja tagab kindlasti ka selle, et ähm, need projektid, mis äh, välja on valitud, tõesti ka rahastuse saavad ja ellu rakendatakse võimalikult hästi, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna äh, proua Elisabetta Capanelli, kes on Rumeenia-Ungari riigi haldur Maailmapanga grupis ja ta räägib meile sellest, kuidas, millised on Maailmapanga kogemused tehnilise abi valdkonnas. ja teil on väga huvitav ettekanne, väga pikk ettekanne, katsuge palun siis lühidalt teha. jah, kõigepealt suur tänu teile, lugupeetud esimees, selle võimaluse eest siin esineda. suur tänu kutse eest, suur tänu selle võimaluse eest valmistasin tõesti ette pikema ettekande, ma ei kavatse kõiki slaide hakata läbi vaatama ma säästan teid äh, äh, kümme, üksteist äh, slaidi lasen lihtsalt kiiresti läbi, kui ma hakkan ettekannet, aga võtsin vabaduse ettekande valmistada pikemalt, sellepärast et mõnikord kui me räägime Maailmapanga rollist ja tehnilisest abist, siis see valdkond on väga tundmatu. ning meil on ka Hmm, materjale, millega te võite tutvuda ning oleme valmis vastama ka küsimustele, kui teil on küsimusi pärast. nagu ma ütlesin, valmistasin pisut ette natukene ka tausta eh, Maailmapanga rolli kohta, võib-olla seda ei tunta nii hästi, aga kõigepealt alustaksime võib-olla selle slaidiga siin, et teil oleks mingisugune ettekujutus olukorrast, nagu minu eelkõnelenud kolleeg rääkis koha peal tehtav töö on panga jaoks väga oluline ning see asjaolu, et äh, me teeme seda tööd koha peal ja et meil on ka laenuvõimalused koha peal, äh, on otseselt seotud ka sellega, et äh, me pakume tehnilist abi. riigid, kus me oleme kohal, Rumeenia, Poola, Bulgaaria, Horvaatia, on riigid, kus meil on oma sõlmpunktid räägiksin ka natukene äh, sellest erinevast tehnilisest abist, mida me pakume liikmesriikides, oleme kahekümne kaheksas liikmesriigis esindatud ja äh, peamiselt on tegemist kolme töövaldkonnaga, kõigepealt tegevused, mida me ise rahastame Maailmapanga ressurssidest, äh, uuringud, analüüsid, tõenditepõhine toetus liikmesriikidele ning meie oma programmid, siis tehnilised, tehniline abi riigipõhiselt nagu äh, eelkõnelenud kolleeg Bulgaaria, Rumeenia, Vabasa, meie räägime siin Reimbursable Advisory Services, RAS abist seetõttu ja siis on ka Euroopa Liidu rahastatud abi, võib-olla mitte Euroopa Liidu tasandil, Euroopa Komisjoni tasandil, vaid liikmesriikide tasandil samuti. ja siin näete ka, millises ulatuses me räägime abist, siin loomulikult ulatused on väiksemad, määrad on väiksemad, kuid samas ähm, meie tegevusel on võimendusefekt ning me teeme teiste koos teiste, teiste organisatsioonidega koostööd, nagu näiteks äh, JB ja teised. siin saate mingisuguse ettekujutuse sellest, millised on meie finantsuuringud. aga nüüd äh, kasutan siin näitena Rumaaniat, Rumeeniat, kes, mis on saanud kõige rohkem neid äh, kompenseeritavaid, äh, kompenseeritavat abi äh, reimbursable advisory services tulevad peamiselt ESIF-i äh, vahenditest, äh, aga mõningad ka pangavahenditest tegevused, äh, tegemist on tegevusega, millega meie pank on tegelenud juba üle neljakümne aasta, üle kuuekümnes riigis. ja meie eesmärgiks on laiendada lihtsalt neid võimalusi, mille abil me saame liikmesriike ja klientriike aidata kui te vaatate meie portfelli, siis näete, et jah, peamiselt tegeleme nende reimbursable advisory services äh, teenustega Rumeenias, Bulgaarias, Horvaatias ja Poolas, kui te siin näete. ja ma räägin natukene Rumeeniast hiljem, nagu ma ütlesin, näete ka, miks äh, ja see on ka meie üks uuemaid toetusriike Pascal võib rääkida pärast täpsemalt, aga siit näete ka, millised tehnilise abi analüüsid ning uuringud on äh, rahastatud Euroopa Komisjoni poolt äh, samuti. mõned nendest on koostöös teistega, ka äh, erasektori rahastusega ja see võimaldab meil pakkuda toetust ka riikidele nagu näiteks Küpros ja, ja Kreeka koos teh-, tehnilise abiga, mida pakuvad ähm, Euroopa Komisjon ja teised Euroopa Liidu institutsioonid. aga nüüd Rumeenia juurde. maailmapank tegu-, tegeleb rohkem Rumeenia, äh, Rumeenias pärast kriisi kui mujal liitumise eelsel perioodil tegime päris palju tööd Rumeeniaga ja pärast finantskriisi ja suutlikkuse suurendamise ja Euroopa Liidu fondide vastuvõtlikkuse suurendamisega seoses äh, paluti meil äh, meie kohalolekut suurendada. loomulikult äh, tihedas koostöös Euroopa Komisjoniga. niisiis tekkis suur vajadus suutlikkuse suurendamisele rohkem rõhku panna ning teha ära täiendavat äh, tööd äh, sellistes valdkondades, nagu töötavad Jaspers ja teis-, teised. me tõesti tõime koha peale omaenda personali tehnilise abi osutamiseks ning riigi toetamiseks, see on võimaldanud meil äh, mõningaid äh, varasemaid puudujääke kõrvaldada, näiteks haldusorganitega, äh, äh, samuti vahendite saajatega ning programmiperioodi ettevalmistamisega seoses. Rumeenia näidet vaadates näete, et kui me vaatame erinevaid valdkondi ja sektoreid, kus me oma tööd oleme teinud ja seal on meil jah, nendes valdkondades on meil täiendav roll koos teistega, me ei tee mitte midagi muud. me ei tee äh, tööd näiteks transpordi- ja energiasektoris, me arvame, et äh, IBRD ja, ja teised on asjakohasemad abiosutajad seal aga me tegeleme, nagu näete, halduse küsimustega, sotsiaalse kaasamisega, vaesuse vähendamisega, haridusküsimustega ja nii edasi ja nii edasi. aga mõned näited teile. ja äh, kontrollikoja kolleeg tuletab mulle kohe kindlasti meelde, et tegemist on ainult äh, väljundi äh, näidetega, erinevad uus, erinevate uuringutega ja nii edasi, aga selle slaidiga tahtsin illustreerida lihtsalt meie töö tulemuslikkust ning seda, kuidas me kohapeal oleme suutnud programme mõjutada. praegu me töötame selle kallal, et toetada Rumeeniat analüüside koostamisel, ettevalmistavas tegevuses, strateegiate koostamises, mis on seotud eksante tingimuslikkusega. Euroopa Komisjon on loomulikult oma suuniseid andnud selles valdkonnas ähm, valdkondade kohta, kus Rumeenial oli puudujääke, nagu näiteks äh, avalikud hanked, teeme koostööd siis Euroopa Investeerimispangaga, kes annab omalt poolt teadmisi, me teeme upstream toetust. ja veel üks näide või tulemus meie tegevusest on see, et Maailmapank on andnud tehnilist abi andmete analüüsiga uue Rumeenia vaesuse vähendamise ning sotsiaalse kaasamise strateegiaga seoses, mis nüüd vastu võeti, eks antetingimuslikkus jällegi kehtis siin ning selle tulemuseks oli tegevuskava, mida nüüd rakendatakse ning Rumeenia on valmistanud ette uue seaduse, mis kohe mõjutab miinimum kaasavat sissetulekut ja see oleks mitte mingil juhul olnud ilma meieta võimalik, vähemalt mitte nii kiiresti mitte ja veel üks äh, meie töö tulemus, äh, üks meie klient, kes räägib sellest, millist kasu nad on saanud tehnilisest abist. aga nad on öelnud ka seda, et äh, Rumeenia valitsus on läbi viinud hindamise, mille käigus hinnati EIB, IBRD ja Maailmapanga tehnilist abi eelmisel programmiperioodil. meie ise oleme läbi viinud omaenda hinnangu ning nende põhjal on meil võimalik äh, edasist tegevust paremini planeerida ning äh, väga huvitav oli lugeda ka teie raportist selle kohta. Äh, tegemist on valdkondadega, kus palju pööratakse tähelepanu kohalikule juhtimisele, mõju paremale hindamisele ja nii edasi, ka meie analüüsis on need teemad tähtsatena välja toodud. meie jaoks veel üks oluline asi on see, et valitsus oli see, kes otsustas, millist tehnilist abi äh, on meilt vaja, aga ka teistelt äh, toetajatelt ja sünergia oli väga oluline sam-, samuti oli oluline koostöö Euroopa Komisjoniga. mis meie enda tegevust puudutab, siis äh, kasutasin siin Rumeenia näidet, aga oleksin võinud äh, tsiteerida ka teisi riike ning rääkida teistest riikidest, kus me oma tegevust äh, ellu viime, nagu näiteks Bulgaaria, oleksin võinud näitena kasutada. aga igal juhul meie jaoks on oluline see, positiivne kogemus, mille me oleme saanud. me oleme toonud omalt poolt kaasa teadmisi väljastpoolt maailmas, aga oleme ka ise õppinud väga palju Euroopa Liidu liikmesriikidelt äh, üleilmse organisatsiooniga, kellel on sellised ülesanded, nagu meil on. ma usun, et meie analüüs valitsuse tegevuse kohta näitab, et meil on õnnestunud sekkuda kiiresti nendes riikides, kus riik enda arvates vajas kõige rohkem abi. suutlikkuse arendamine ning tõendipõhise poliitilise tegevuse ettevalmistamine, strateegiate ettevalmistamine. ja asjaolu, et me olime liikmesriikides koha peal ning äh, mobiliseerisime oma ressursse mõningate täiendavate uuringute jaoks, küll Euroopa Komisjoni toetusel mõningatel juhtudel, et äh, tänu sellele on meie vahenditest olnud tõesti palju kasu. hoolimata sellest, et tegemist on olnud üsna suure väljakutsega, äh, näeme me, et ka tulevikus tehnilise abi järele vajadus äh, jääb ning see tugevdab institutsioone ja ma arvan, et väga oluline on jätkata riikide toetamist ja ka Euroopa vahendite toetamist. suur tänu selle väga huvitava ettekande eest ja tänane viies kõneleja jah. räägid, räägib tehnilisest abist Poolas ja äh, Teie olete tehnilise abi koordineerimise üksuse juhataja Poolas äh, vastavas ministeeriumis. suur tänu, proua esimees ja suur tänu võimaluse eest teiega täna siin oma kogemusi jagada. see ettekanne on meie kaheteistkümne aas-, kogemuste aasta tulemus tehnilise abi valdkonnas. ja ma räägiksin natukene, kuidas me oleme seda asja üles, äh, välja arendanud, äh, kuidas on äh, tehnilise abi tegevus arenenud ning mida me oleme selle protsessi käigus õppinud. meie süsteem koosneb kolmest sambast, rakenduskavade tehniline abi, siis tehnilise abi elemendid oma riiklikes rakenduskavades ning tehnilise abi komponendid piirkondlikes rakenduskavades Äh, rakenduskavades. ja tehniline abi iseenesest on mõeldud selleks, et meil oleks ähm, tõhus ja äh, tulemuslik äh, ühtekuuluvuspoliitika rakendamine ja see tuginebki nendele kolmele sambale, millest ma rääkisin. meil on olnud mitmetasandiline rakendussüsteem, meil on kuus riiklikku ja kuusteist piirkondlikku rakenduskava ning see süsteem on üsna keeruline ja on väga oluline, et meil oleks prioriteetne juurdepääs kõikidel rak-, kõikides rakenduskavades äh, tehnilisele abile ning äh, tehniline abi, selle eesmärgiks on tagada, et rakenduskavasid rakendatakse nagu kord ja kohus. OPTA toetab horisontaalseid institutsioone ja kõik, äh, kõiki üldiseid äh, teemasid, mille abil saab saavutada suuremat tulemuslikkust äh, ning äh, rakenduskavade tehniline toetus võimaldab meil tu-, rohkem tulemustele suunatud, suunatult ning kooskõlastatult ning strateegilisemalt ning läbipaistvamalt koostööd teha ning toob juurde täiendavat lisaväärtust. meil on kolmesambaline süsteem, sellepärast ka et eraldised on suured ja mõningad meie rakenduskavadest. võiksid juba iseenesest olla eraldi instrumendid. haldusorganeid on kokku kakskümmend kaks ning meil on ka mitmeid vaheorganeid ning kogu meie institutsioonisüsteem koosneb üle saja neljakümnest organist sellel slaidil näete, millised on siis erinevad tegijad selles süsteemis, institutsioonid, mida meie tehniline abi peaks aitama. kõigepealt institutsioonid, meie organid, auditiorganid, haldusorganid, vahendusorganid, sellele lisanduvad süsteemi mõjutavad organid ja organisatsioonid kes vastutavad keskkonnamõju hinnangute eest, raudteetranspordi eest, vee ning äh, üleujutuste valdkonna eest ja nii edasi ja nii edasi. Need on meie jaoks tähtsad organisatsioonid ning me pakume ka neile tehnilist abi. seejärel on olulised organisatsioonid, kes osalevad vaatluskogudes, vabaühendused, äh, sotsiaalmajanduslikud partnerid ning äh, projekti elluviijad, akadeemikud, äh, väiksed ja keskmise suurusega ettevõtjad, kohalikud äh, ja piirkondlikud omavalitsused. meie tehnilise abi filosoofia on muudkui arenenud ka Euroopa Komisjoni reguleeriv tegevus on muutunud, alguses oli eesmärgiks toetada ainult neid, kes Euroopa Liidu vahendite kasutamise eest seisid ja hiljem äh, tuli juurde haldussuutlikkuse arendamine ning äh, ka vahendite saajate toetamine, võrgustikutöö toetamine ja bürokraatia vähendamine selline on, on siis evolutsioon, mille on meie toetustegevus läbi teinud. ja üleüldiselt me püüame lähtuda sellest, milline on meid reguleeriv raamistik. mis puutub meie kogemusse, kogemustesse, siis kahe tuhande seitsmendal aastal alu-, oli meie olukord päris keeruline meil ei olnud kogemustega töötajaid, meil oli väga vähe töötajaid üldse, meil ei olnud mingisugust süsteemilist, süsteemset lähenemist meie süsteemis ning inimestel ei olnud kogemusi äh, ega ka teadmisi Euroopa vahendite kasutamisega seoses. leidsime, et tehniline abi aitaks meil neid puudujääke korvata. püüdsime teha seda teha, võttes meetmeid, mille kohta on siin toodud teile loetelu. kõigepealt inimressursside arengukava, siis äh, lõime uue institutsioonilise maastiku, parandasime erinevate suuniste ning juhtimistööriistade äh, süsteemi, siis lõime samuti infopunktide keerulise võrgustiku ning korraldasime koolitusi ja äh, projekti kasusaajatele. kõige selle tulemusena oli meil võimalik ühtekuuluvuspoliitika tegevust stabiliseerida Poolas ning kasuta vahendeid nagu kord ja kohus mõningates valdkondades. aga selgus, et sellest üksi ei piisa. kui me tahame kvaliteetseid projekte, mis tõesti leiaksid vastused strateegiates välja toodud probleemidele, tuleb veelgi asjaga süviti minna ning kasutada tehnilist abi veelgi üksikasjalikumalt lõime siis äh, loetelu täiendavatest meetmetest. selle kohta võiks teha täiesti eraldi ettekande. aga paraku äh, saan ma teile neid ainult siin näidata praegu. toetasime kõiki olulisi organeid, kes olid olulised ühtekuuluvuspoliitika seisukohast Poolas ja suurendasime oma toetust sotsiaalmajanduslikele partneritele ning vabaühendustele. tehnilisest abist valmistasime ette Äh, võtmeprojektide sellise projekti äh, toetuse. hakkasime toetama ka territoriaalset lähenemist. väga tähtis valdkond ühtekuuluvuspoliitikas. lõime pilootprojektide jaoks erinevate toetuste süsteemi, nagu näiteks funktsionaalsete üksuste äh, liit, linnapoliitika ja nii edasi ja nii edasi. toetame ka äh, integreeritud projekte, ITI-sid ja temaatilisi võrgustikke. üks neist on Enea võrgustik, Euroopa Komisjon, mis on meie vastand Euroopa Komisjoni energiavõrgustikul, äh, keskkonnavõrgustikul ning toetasime ka Averuse võrgustikke millised on meie kogemused? mida oleme õppinud? tehniline abi on meie arvates arenev tööriist ja nii see peabki olema. tehnilise abi kaudu tuleks toetada põhifunktsioone, mis on hädavajalikud, kuid äh, selle jaoks äh, seda ei äh, ole loodud, nii et selle tööga tuleks veel süviti, rohkem süviti minna. tehniline abi peaks toetama mitte ainult institutsioone, vaid ka projektide läbiviijaid, sellepärast et nii äh, on võimalik saada häid kvaliteetseid projekte, mis aitavad äh, riigi strateegilisi e-, eesmärke saavutada. meie seisukohast on tehniline abi suurepärane võimalus ka pilootprojektide kaudu innovaatilisi lahendusi katsetada. Äh, tehniline abi peaks olema lihtne ja paindlik. see peaks olema võimalikult kerge, võimalikult lihtne tööriist ning meie süsteemis see, et meil on riiklik rakenduskava ning äh, prioriteetne juurdepääs programmidele. see toob kaasa selle, et äh, meie tegevus on tulemustele suunatud, meil on programmis üheksa tulemuslikkuse näitajat ja nende kaudu on võimalik saada ettekujutus sellest, mida me oleme saavutanud. rakenduskava tehniline abi äh, on äh, strateegilisem äh, toetus, läbipaistvam toetus ning toob rohkem lisaväärtust. suur tänu teile! Thank you very much, very strict in time. aitäh, pidasite väga hästi oma kõne eest kinni suur tänu teile selle eest. kallid kolleegid, nüüd on küsimuste ja kommentaaride aeg. mul on nimekirjas kaks inimest. tahtsin teile meenutada, et meil on pool tundi kokku arutelu jaoks, mitte minutitki rohkem. ja kõigepealt härra Nilsson, palun. aitäh aitäh selle ette, nende ettekannete eest. Nad näitasid, et seda arutelu oli meil tõesti vaja, me oleks pidanud seda juba aasta tagasi pidama. ma olen juba mitmeid kordi öelnud, et väga tähtis on meil tõesti toetust leida selleks, et programme viidaks ka korrektselt läbi minu kogemused põhinevad äh, Rootsi kogemustel ühtekuuluvuspoliitikaga ja mul on väga hea meel, et kontrollikoja liige ütles, et on täiesti ilmselge, et, et toetus äh, peaks keskenduma kohalikule ja piirkondlikule tasandile ja mitte keskvalitsuse tasandile. viimase kahekümne aasta jooksul on meil olnud äh, Rootsis ikka ja jälle konflikte ja neli-viis aastat tagasi tuli see konflikt uuesti väga selgelt välja just riiklike ametivõimude vahel, mis pidid siis rahastuse enda kanda võtma ja piirkondade vahel. sellepärast, et piirkondadel on väga erinevad vajadused ja seda kõike ei ole võimalik riiklikul tasandil lahendada. ning ma tõesti arvan, et tegemist on tõesti väga ebatõhusa abi pakkumise viisiga ning minu jaoks on väga tähtis, et Euroopa Komisjon ka liikmesriikide suhtes äh, karmikäelisem oleks, kui läbirääkimisi peetakse. ma arvan, et seal tuleb tõesti väga järjekindlalt nõuda infot selle kohta, kuidas te neid programme läbi viite, kes selle eest vastutab ja ma tõesti arvan, et komisjon võiks siin tõesti palju järjekindlam olla see on vähemalt argument, mida võiks kasutada, olles nüüd ära kuulnud ka kontrollikoja esindaja. Põhja-Rootsis on meil väga vähe asustatud alad, väga palju on väikeseid ettevõtteid, üheksakümmend protsenti ettevõtetest, seal töötab kõigest üks või kaks inimest, nii et meil on tõesti vaja seal tugevamat koostööd teha ja paremini koordineerida. ja sellised äh, platvormid oleksid võib-olla lahenduseks äh, kui me soovime koostööd suurendada ja see on ka suurepäraseks näiteks selle kohta, kuidas tehnilise abi puhul on võimalik koostööd teha. sama kehtib ka sotsiaalmajanduse kohta just sellistes piirkondades. kui on olemas platvorm, on palju rohkem võimalusi midagi saavutada. ja ma arvan, et seda oleks võimalik ka siis äh, Äh, tehnilise abi raames tugevamalt äh, arvestada. mul on väga hea meel, et me rääkisime siin täna tehnilisest abist ja ma tõesti arvan, et vähemalt Rootsis on nende kogemustega väga palju võimalik ette võtta. aitäh! aitäh, proua Maletitš, aitäh kõigile ettekandjatele suurepärase, suurepäraste ettekannete eest härra Pungarts, mul on teile küsimus, te tõesti väga hästi välja kõik need probleemid, mis meil on ettevalmistamise ja rakendamisega. meil on vaja tehnilist abi liikmesriikides selleks, et projekte ette valmistada administratiivse võimekuse parandamiseks, riigiabi reeglite pärast, avaliku hanke pärast ja nii edasi. aga mulle jäi mulje, et me tegelikult üritame siin lihtsalt tuld kustutada siin ja seal ja mujal see eh, puhkeb uuesti lõõmama, nii et me kogu aeg võitleme samade probleemidega. Eh, väga madal kasutuse määr, eh, meil on hirm kohustuste ees, maksetega viivitused sinna juurde, makseid ei tehta nii, nagu kavandatud ja nii edasi. nii et mul on jäänud mulje, et tehnilise abi puhul me peaksime tõesti muudatusi ette võtma ja keskenduma, nagu teie ka siin ütlesite, äh, selle süstemaatilisemaks muutmisele. me peaksime mõtlema selle peale, kuidas ettevõtluskeskkonda üleüldiselt parandada, sest äh, riigid, kus kasutusmäär on madal, seal on nagunii probleeme ka investeeringutega ja investorite ligimeelitamisega ja nii edasi nii et me tõesti peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas äh, aidata piirkondi üleüldiselt äh, avaliku halduse valdkonnas. sest sellest oleks kasu kogu menetluse toetamisel, sama kehtib ka Maailmapanga kohta ja mul on teile ka küsimus äh, liikmesriikides jääb mulle mulje, et meil on erinevad ametivõimud, mis tegelevad äh, küsimustega ja nad teevad seda erinevalt. näiteks Horvaatia rahandusminister peab Maailmapangaga abi osas kokku leppima, samal ajal regionaalarengu minister tegeleb kasutusmäära ühtekuuluvusfondide vahenditega ja nii edasi nii et mulle tundub, et tingimused ja nõudmised on erinevad ja me kaotame väga palju aega ja raha, sest tegelema erinevate küsimustega ning ei koordineeri seda tööd. nii et äkki te võiksite meile soovitada, mida võiks selles osas ette võtta, kuidas seda probleemi lahendada? ja Poola näide oli väga huvitav see, kuidas tehniline abi on muutunud ja seda on edasi arendatud. mul on küsimus tehnilise abi kohta projekt, äh, pilootprojektide jaoks, ma ei tea, kuidas te seda mõistate, miks pilootprojektide jaoks on tehnilist abi vaja ja mitte teatud äh, spetsiifiliste projektide jaoks, äh, innovatsiooni toetavate grantide jaoks ja nii edasi ja siis te ütlesite, et põhilistele institutsioonidele antakse abi, need on siis sektorid, mis on kuidagi seotud ühtekuuluvuspoliitikaga. kas see puudutab palku või tehnilist abi? et kuidas paremini avalikke hankeid korraldada ja nii edasi, aitäh! härra Rope järgmisena. aitäh, proua esimees, aitäh selle väga tähtsa seminari korraldamise eest täna. ettekanded olid väga huvitavad ja väga kasulikud. erinevates riikides on olukord ilmselgelt erinev, teatud liikmesriikides on süsteemid detsentraliseeritud suuremates riikides, näiteks Saksamaal, Prantsusmaal, Skandinaavia riikides. aga Balti riikides, näiteks minu koduriigis Leedus on need süsteemid pigem tsentraliseeritud. Nad on kesktasandil ja meil ei ole sellist asja nagu piirkondlik poliitika ning seega inimressursid, mis meil on kasutada kohalikul tasandil, kaovad iga aastaga neid jääb järjest vähemaks ning äh, ka piirkondlik äh, jaotus Euroopas on tegelikult viimastel aastatel olnud problemaatiline. ma arvan, et me võiksime üritada välja töötada Euroopa mudeli, millest äh, võiksid siis inimesed õppida tahaksin teada, milline, millised on teie kogemused? Ehm, millal on tulemused paremad? kas nendes riikides, kus on väga suur detsentraliseeritus või nendes riikides, kus süsteemid on pigem kesktasandil? sest ehm, detsentraliseeritud süsteemide puhul saame me tegelikult rääkida ka demokraatia suuremast rollist ja sellest, et rohkem räägitakse läbi ma arvan, et äh, kõikides riikides, ükskõik milline nende piirkondlik jaotus siis on, ei saa jääda nende struktuuri selguse juurde või ainult seda arvestada, et kas äkki see haldamise kogemus on see, mis aitab midagi paremini ellu viia ja kas sellest saaks õppima, õppida kohalikud omavalitsused ja erinevad ettevõtted, mis saavad äh, Euroopa Liidult abi. Äh, see ei ole nende jaoks lihtne, nii et äh, võib-olla saaks meil olla mingi meede, mille kaudu liikmesriigid saaksid siis teatud piirmäärad või kvoodid paika panna mida saaks siis kasutada, sest äh, toetuse saajatel on väga raske kuidagi Euroopa Liidu institutsioonideni jõuda. meil on siin liiga suured tõkked just sellepärast, et puudub vaat nii teadmised kui ka kogemused, nii et me peaksime rääkima konkreetsest tehnilisest abist, aga ka nõuandvatest ähm, võimalustest ja süsteemidest. me oleme näinud, et väga palju häid projekte on rakendatud ja nad on olnud kasulikud. Poolal on võib-olla muljetavaldavad projektid, mis võiksid olla eeskujuks ka teistele. aitäh ja viimane küsimuse esitaja. härra Olbricht, tõesti väga huvitav on see seminar, kõik arvavad, et kõik nad teavad selle kohta nii palju ja see on lihtne, seda pole vaja arutada, aga tõesti, tehniline abi on tõesti väga tähtis, sest me näeme, et tehnil-, erinevatel institutsioonidel on täiesti erinev lähenemine ja see muutub ka erinevate perioodide ajal, nii et me võib-olla peaksime sellest rääkima, enne kui me hakkame rääkima järgmisest programmiperioodist. Ivana märkused äh, administratiivse võimekuse muutuse kohta. me just äh, tehnilise abi äh, vahendid viisime üle tõukefondide eelarvereale. komisjon on see, mis neid otsuseid vastu võtab. selleks, see ülekanne tehti siis tõesti, et tõukefondide tööd, siis toetada, see on lihtsalt märkus. aga nüüd erinevate institutsioonide ja riikide kogemusest lähtuvalt, mis peaks olema tehnilise abi roll, kas tegemist on toetava süsteemiga igas etapis otsustajate jaoks või ka abisaajate jaoks või kas tegemist on lihtsalt toetava süsteemiga selles mõttes, et kuidas projekti ette valmistada ja läbi viia või kas tegemist on toetussüsteemiga, mis on mõeldud ka selle jaoks, kes äh, raha kasutamise eest vastutab ja kas võib tekkida olukord, et kui Jaspers kaasatakse, siis Jaspersi tulemused on iseenesest äh, mõistetavad ja nad ei konkureeri teistega nii et me ei peaks arvestama mitte ainult välise toetusega, vaid ka abiga ja võib-olla ka kiirmenetlustega. kui tegemist on välisabiga, siis see tähendab seda, et igaüks võib seda saada, ka eraettevõtted. kui tegemist on institutsioonide poolt antava abiga, siis tegemist on täiesti erineva rolliga tehnilise abi jaoks, sest kes vastutab, vastutab ka tehnilise abi eest ja ta vastutab tulemuse eest. see on nagu Poola valitsus et kui ta valmistab midagi ette, siis ta ka vastutab. arvestades kogu seda kogemust, et eh, mis on siis tulevikus tehnilise abi roll, sest me räägime siin väga suurtest summadest, mida tihti ei kasutata ja mis kantakse üle teistele eelarveridadele. lihtsustatult on see niimoodi, vabandust, et lihtsustasin, aga ma arvan, et eh, seda on vaja öelda, sest tegelikult pilt, tegelik pilt on palju keerulisem, kui me arvasime. aitäh! Need olid siis regionaalarengu liikmete küsimused ja ma paluksin, et äh, meie külalised siis vastaksid või kommenteeriksid. alustame siis Euroopa Komisjonist, olete valmis? jah, olen tagasi oma koha peal. kõigepealt mitmed märkused äh, toetuse kohta piirkondadele ja kohalikele omavalitsustele ja tehnilist abi, mida seal tõhusalt ei kasutata. mis puudutab administratiivseid süsteeme, siis need on kahekümne kaheksas liikmesriigis erinevad, meil ei ole siin ühte lähenemist, mis toimiks ja läbirääkimiste puhul jällegi lähimuspõhimõte tõstatub ja tegelikult tehnilise abi andmise peaksid liikmesriigid otsustavad siis vastavalt oma administratiivsele süsteemile. aga me oleme näinud, et väga tihti tehniline abi keskendub äh, haldavatesse asutustesse, kesketesse asutustesse ja tehnilise abi andmine tegelikult ei ole kooskõlas ülesannetega. me oleme näinud siin programme, kus vaheorganitele väga palju ülesandeid delegeeritakse ja tehnilist abi antakse siis kesktasandil haldava asutuse kaudu seda me väga ei toetaks. tehnilist abi tuleks siis äh, anda vastavalt sellele, kuidas vastutus on jagatud. see on põhiline sõnum, mida me oleme üritanud selle programmi perioodi ajal välja saata. aga muidugi seda võib veelgi rohkem toonitada ja see kõik sõltub siis ka öö, äh, siin komisjoni äh, võimalustest läbirääkimistel. rohkem tähelepanu seda toodi ka väga palju välja meie ettekannetes, et rohkem tähelepanu toetuse saajatele, meil võib olla tõesti suurepärane administratiivne süsteem raha haldamiseks, väga paindlikud äh, süsteemid, väljavaliku kriteeriumid ja nii edasi, kui aga toetuse saajad ei ole võimelised projekte korrektselt ette valmistama ja rakendama, siis jäävad meile tühjad pihud nii et me tõesti peame rohkem tähelepanu pöörama järgmise programmiperioodi ajal ka projekti väljatöötamise võimekusele just toetuse saajate poole pealt ja liikmesriigid peaksid seda siis tegema. siis kas äh, tsentraliseeritud või detsentraliseeritud süsteemid, ma arvan, et ei ole võimalik öelda, et üks süsteem on parem kui teine, see sõltub tõesti jällegi äh, Äh, haldusjaotusest äh, igas riigis, aga meie jaoks on väga tähtis, et äh, vastavalt olemasolevale süsteemile siis neid vahendeid jaotatakse. nüüd viimati liitunud liikmesriigid ja see on küsimus, millega komisjon peaks tegelema. vahel liikmesriigid arvavad, et on parem veelgi rohkem tasandeid luua rohkem äh, valikukriteeriumeid, äh, mis loob endaga ka tihti kaasa paralleelsüsteeme ja see ei ole kõige parem ja toimivam viis äh, projektide läbiviimiseks, nii et kõigepealt on tõesti väga tähtis alustada väga lihtsa rakendamissüsteemiga ja siis alles järgmise programmiperioodi ajal rohkem ülesandeid delegeerida ja uusi organeid luua, aga kohe alguses tuleb luua tõesti väga lihtne äh, süsteem, millega on võimalik siis äh, abi jagada ja viimane märkus on ka see, mida ma tegelikult oma ettekandes üritasin välja tuua. tehnilise abi summad on päris suured, mis liikmeriikidel on, liikmesriikidel on ette nähtud, me vahel unustame seda, tegemist on äh, lisarahaga, mida liikmesriigid võivad kasutada ja seda ei ole vähe ja kui me seda kasutaksime äh, to-, tõhusamalt ja eesmärgipärasemalt kui praegu, siis äh, komisjon oleks sellega väga rahul. ja me tõesti soovime, et see eesmärgipärane investeering äh, leiaks siis ka tulevikus rohkem aset, aitäh! aitäh! kas äh, keegi sooviks veel sõna saada? kaks punkti, mis tõstatati, ütleb proua Kapanelli kolleeg Horvaatiast tõstatas need ja ma olen väga palju Horvaatiaga tegelenud, nii et äh, ma tean täpselt, kuidas need küsimused äh, seal on. kõigepealt, kuidas me töötame? meil on see vastastikuse mõitmi-, mõistmise memorandum ja samamoodi ka partnerluslepingud, mis on läbipaistvad. ja siis võib juhtuda niimoodi, et rahandusminister tegeleb seal laenamisega, regionaalarengu minister tegeleb äh, jaotamisega, nii et tõesti, siin on paralleelsed süsteemid, aga meil on vastastikuse mõistmise memorandum, millega selgitatakse, kuidas me töötame ja me tõesti seal äh, väldime seda paralleelset lähenemist väga tõest-, tähtis on tõesti kasutada kõiki meetmeid, mis meil on olemas ja tõesti tehnilise abi puhul tõesti, Maailmapank saab juurdepääsu sellele SIFI fondi kaudu. nii et tõesti on väga tähtis, et me neid võimendusvõimalusi väga täpselt kasutaksime meil on samamoodi ka vastastikuse mõistmise memorandum Rumeeniaga ja kus on need sünergia efektid välja toodud ja me vaatame neid ka üle vastavalt äh, siis äh, vastutavate võimudega või ka ministeeriumitega, nii et äh, läbipaistvus on sellega tagatud. väga tähtis on ka tõstatada küsimus selle kohta, milleks tehnilist abi kasutada ja me ei peaks keskenduma mitte ainult võimekuse tagamisele, vaid ka teatud institutsioonide reformimisele. ma mainisin siin äh, avalikke hankeid Rumeenias, aga tegelikult on väga palju muid võimalusi ka, kuidas avalikku haldust parandada. see oleks siis meie panuseks, sellele me keskendume, sest meie arvasime, lähtudes analüüsidest, et seda on vaja aga kõik see peab minema tehnilisest abist kaugemale, siin tuleb äh, läbi viia korrapoliitilised reformid, äh, väga pikkade programmide võimekus äh, ja toime tuleb tagada. teatud riikidega me teeme koostööd ka oma laenu andmise ja poliitika valdkonna koostöö kaudu ja me tõesti loodame, et Ähm, meil suureneb äh, nende riikide arv, kelle puhul me saame siis tõesti õppida nendest kogemustest, mida on saadud tehnilise abi korras. aitäh, kas keegi soovib veel sõna saada? aitäh, härra Aulak. vastan kahele küsimusele, mis mulle äh, esitati, miks meil on pilootprojektide puhul ka tehnilist abi vaja vahel soovitakse süsteemis muudatusi sisse viia, aga seal ei ole mingit konkreetset tulemit, nagu näiteks raudtee. aga näiteks perspektiivi muutus, et toetada kohalikku omavalitsust, tuleb õpetada strateegiliselt mõtlema. nii et me tõesti töötame siis välja toetussüsteeme ja katsetame teatud lahendusi ja üritame siis välja valida kõige sobivama ja programmi puhul ollakse siiski veel katsefaasis, enne kui see õige äh, lahendus välja valitakse ja me arvame, et see võiks olla ka abikõlbulik. me toetame ka kõige tähtsamaid institutsioone ja tõesti, palgad mängivad seal ka mingit rolli, aga kõige tähtsam on siiski koordineerimistöö, võrgustumine, arvamuste vahetus ekspertide, vabaühenduste, kohalike omavalitsustega. ja me rahastame seda selleks, et süsteem toimiks hästi. meil on näiteks võimalik kümmet äh, ametikohta seal rahastada, aga tegelikult programmi kõige suuremaks osaks on siiski koostöö ja koordineerimine. samamoodi ka riikliku statistikaprogrammid, kus siis pannakse paika tegurid ja, ja need viiakse siis ka järjest madalamale administratiivsele tasemele ja tuuakse siis ka süsteemis selgelt välja. ja tehnilise abi kaudu tuleks tõesti koostööd, äh, võrgustumist äh, toetada, kõiki neid valdkondi, millest siin ka juba räägiti ja ma arvan, et tegelikult midagi muuta pole vaja, määrus lubab seda kõike juba praegu, nii et me peame lihtsalt hakkama sellega pihta. ei ole siin vaja mitte mingeid õigusloomelisi muudatusettepanekuid teha. aitäh. kas on veel kommentaare? palun. aitäh, proua esimees. kontrollikoja esindajana ei tahaks oma arvamust avaldada äh, valitsuse või juhtimise reformide kohta, aga meie jaoks on tähtis, et tehnilist abi kasutatakse administratiivse võimekuse suurendamiseks nii kesktasandil kui ka piirkondlikul ja kohalikul tasandil. selleks, et kasutada siis ka neid tulevisi ESIFi fond, ESIFi äh, fondi vahendeid selle jaoks. aga nagu proua Maletitš juba siin ütles, on meil palju näiteid selle kohta et on võimekuse ja huvide vahel suured lõhed nii keskel tasandil kui ka piirkondlikul tasandil. just nende vahel, kes siis vastutavad, nagu näiteks äh, regionaalarengu ministrid ja ülejäänud äh, ministrite vahel, nii et tõesti, siin on veel väga palju mänguruumi selleks, et äh, parandada seda olukorda, ükskõik, kas me räägime siin transpordiministrist, energeetikaministrist, keskkonnaministrist äh,, Äh, väga tihti koostööd ei tehta siis põhilise vastutava ministriga. see, mida ütles härra Nilsson, olen temaga täiesti nõus. me räägime siin piirkondlikust poliitikast, see on hea ja piirkondlik poliitika läheb ka piirkonna tasandile ja kohaliku omavalitsuse tasandile, aga kohaliku omavalitsuse tasand ei ole piisavalt hästi ette valmistatud selleks, et rakendada neid programme, prioriteete seada, neid välja valida ja kontrolli läbiviimise üle äh, läbi viia, nii et tõesti, me peaksime tulevikus tehnilise abi puhul rohkem keskenduma kohalike omavalitsuste tasandile ja ka see, mida teie ütlesite, te rääkisite ettevõtete ja VKE-de platvormidest just piirkondade jaoks, kus äh, äh, rahvast on vähe, et siin võib-olla tõesti tehnilise abi vaatenurgast on ka võimalik midagi ära teha ja viimane punkt, väga paljud kõnelejad ütlesid, et ühte lahendust kõigi jaoks ei ole, aga ma arvan, et on teatud reeglid, teatud Äh, mõistlikud lahendused tõukefondide haldamise, mille puhul võib kasutada ühte lahendust. toon ühe konkreetse näite, tulemusaudit, äh, äh, mis puudutas siis alternatiivsete energiaallikate kasutamist ja seal ei ole väga mõistlik, et kui on mõni suurem liikmesriik, kus on kuusteist voodkonda et seal on seitse operatiivset programmi avaliku haldus, avalike hangete jaoks ja programmide rakendamise jaoks ja nad teevad seda kõike väga hästi, see tuleb ka meie auditist välja. aga kui minna siis kohalikule tasandile selles kuueteistkümnes, kuueteistkümnes voodkonnas, siis kõige madalamal tasandil vallavanem või siis äh, linnapea peab siis üks kord oma elus, kui ta seal siis juhib seda valda või linda, linna, äh, välja töötama biomassi või päikesepaneelide jaoks mingid tingimused, samal ajal kui kesksel tasandil äh, teatakse täpselt, milline on turg, teavad, milline äh, peab avalik hange välja minema, nad teavad väga täpselt ka, millised on riigiabi reeglid. ja nad saaksid seda väga hästi teha ja samal ajal see vaene vallavanem või linnapea, kes puutub sellega elus esimest korda kokku, annab küll endast parema, parima, aga tulemus ei ole võrreldav sellega, kui see, kui avaliku hanke oleks läbi viinud äh, kesktasand ja võib-olla sellist asja oleks võimalik tõesti läbi viia keskse programmi kaudu või hoolitseda siis selle eest, et kolleegid piirkondlikul ja keskel tasandil piirkondlikul ja kohalikul tasandil saavad seda teha täpselt sama hästi nagu äh, kesksel tasandil ja sarnaseid näiteid on meil veel, aitäh! aitäh! kas see on kõik? suur tänu! suur tänu meie külalistele nende ettekannete eest, aitäh arutelu eest. nagu härra Olbricht ütles, me arvame, et see on midagi lihtsat ja kestab igavesti. aga nii see pole. küsimus on selles, kas on lihtne ja kas see kestab igavesti. nii et aitäh teile. ja jätkame nüüd oma päevakorraga ja mul on väga hea meel, et ka proua Demato just astub siin uksest sisse. sest me saame siis minna järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on arvamuse läbivaatamine, arvamuse koostajaks on meie raportöör kolleeg Demato, kes on ette valmistanud siis arvamuse tööstuskomisjoni raportile ja see puudutab kohalike kogukondade internetiühenduse parandamist. muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kolmeteistkümnendal veebruaril keskpäeval ja teil on sõna, proua Demato. suur aitäh, lugupeetud äh, esinaine. täna räägime me siin arvamuse projektist äh, Äh, mis keskendub äh, Wi-Fi äh, Euroopa Liidu jaoks programmile Wi-Fi for EU, mille eesmärgiks on pakkuda paremat ühendatavust internetiga just avalikes ruumides. eesmärgiks on anda Euroopa Liidu kodanikele juurdepääs internetile. see on ka osa Euroopa Liidu elektroonilise kommunikatsiooniraamistikust. Äh, kahe tuhande kahekümnendaks e-, aastaks on eesmärgiks tagada see, et iga Euroopa kodanik sõltumata oma elukohad saab nautida juurdepääsu äh, wifi võrgule see on see, mida härra Juncker kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ka oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus mainis. Eh, kohaliku tasandi ametiasutused saavad taotleda rahastuks, rahastust selle tagamiseks teatud eh, menetluste kohaselt. Eh, perioodil kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat üheksateist on selleks otstarbeks ette nähtud sada kakskümmend miljonit eurot. võttes aluseks komisjonipoolsed hinnangud, saavad sellest projektist kasu miljonid Euroopa kodanikud selleks, et lähenemine oleks jätkusuutlik, tuleb õigesti tegutseda. sada kakskümmend miljonit eurot ei ole tegelikult väga suur summa, eriti kui vaadata, kui oluline on rakendusfaas. meie oleme oma muudatusettepanekutes sellele aspektile keskendunud. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ainult vabandust, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli väga vähestel maapiirkonna elanikel võimalus lairiba internetiühendust kasutada äh, ja see tähendab seda, et praegune taristusüsteem ei ole piisav selleks, et tagada internetiühenduse äh, kiirus, usaldusväärsus äh, ja muud olulised aspektid, mis on vajalikud äh, digitaalse ühtse turu tagamiseks. me peame seetõttu kaarist, kaardistama olukorra üle kogu Euroopa Liidu, et teada saada, millistel piirkondadel on kõige suuremaid puudujääke, et selleks, selleks, et kasutada mastaabisäästu efekti ning äh, anda võimalus nendele piirkondadele, kes on äh, kõige halvemas olukorras sellega seoses. me oleme nõus sellega, et äh, seda menetlust tuleks ühtlustada ja me peame keskenduma ka järelevalvele ja lihtsustamisele. me peame tagama ka selle, et väga oluline on tagada see, et kogu projekti tsükli vältel oleksid need teenused tasa, tagatud. me peame vaatama ka, äh, et äh, lairibaühenduse eest vastutavad pädevad asutused äh, tagaksid info kättesaadavuse. Need on asutused, kes võiksid ka VKE-d kaasata selleks, et vaadata, kuidas nemad saaksid panustada interneti levikusse. see kõik aitaks luua töökohti ja kaasata ka kohalikku tasandit. mina tahaksin omalt poolt lisada ka veel ühe olulise asjaolu. nimelt selle, et komisjon, vaatamata sellele, et ta rõhutas seda, et äh, rahaline toetus äh, peaks äh, parandama äh, Äh, teenuste tasakaalustatud äh, lähenemist on öelnud ka, et äh, kõigepealt saavad abi need, kes kõige kiiremad on, aga see ei ole loogiline lähenemine. mina tahaksin teie toetust saada oma lähenemisele, meie peame siin komisjonis saatma välja väga selge sõnumi, sellepärast et praegu on ühenduse valdkonnas väga suuri erisusi me peame tagama eh, sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse põhimõtteid selle projekti rakendamisel. Eh, need on meie suunisteks eh, siin valdkonnas tegutsemisel. me tahame edendada ka neid tegevusi, mis parandaksid internetiühenduse võimalust kohalik isiku tasandi valdkonnas. aga kes ees, see mees põhimõte, first come, first serve põhimõte toob kaasa veelgi suurema ebavõrdsuse piirkondade vahel me peame eh, paremini erinevaid projekte hindama ja me peame vaatama tegelikke ettepanekuid, eh, mitte nende esitamise kiirust. Eh, ehk siis kokkuvõttes ma tahaksin öelda, et me oleme teinud omalt poolt ettepanekud selle kõige parandamiseks ja ma loodan heale koostööle. suur aitäh ja nüüd annan Äh, baariraportööridele sõna kõigepealt härra Novakov, härra Ruisi nimel, kas äh, ma olen asjadest õigesti aru saanud? jah, suur tänu, tõesti, äh, mina võtan sõna härra Ruisi nimel, kes täna kahjuks siia tulla ei saanud. kõigepealt ma tahaksin tervitada seda tööd, mille raportöör on ära teinud või vabandust, arvamuse koostaja on ära teinud. proua Damata on väga palju tööd teinud, suur aitäh teile, aga mina tahaksin ka jagada mõningaid mõtteid teiega, kui me räägime paremast äh, Äh, internetiühenduse tagamisest erinevates piirkondades Euroopas, äh, siis äh, sellega on seotud väga olulised aspektid kõigepealt. mis puudutab kohaliku tasandi ettevõtlussektorit, siis selle sektori jaoks tähendab see seda, et tegelikult ei ole investoreid, kes ei tahaks head internetiühendust saada enne investeeringute tegemist üleüldse ja see tähendab seda, et koos teiste faktoritega on internetiühenduse parandamine võtmetähtsusega mis tahes ettevõtlustegevuse kontekstis teiseks, parem internetiühendus tähendab ka paremaid e-teenuseid kohalike omavalitsuste jaoks kohalikul tasandil. see tähendab seda, et kohalikud omavalitsused saaksid ressursse kasutada paremini muudes valdkondades, saaksid investeerida rohkem, elu muutuks ka ettevõtjatele ja kodanikele lihtsamaks lõppkokkuvõttes. ja lõpetuseks ma usun, et me kõik oleme nõus sellega, et parem internetiühendus äh, toob endaga kaasa ka äh, turismisektori õitsengu äh, mis tahes Euroopa piirkonnas ja loomulikult on seda ka võimalikult suurel määral vaja tagada. Regi komisjonis me keskendume esmajoones just määruse rubriigile neli ja äh, selle arvamusega siin äh, loome me uue jao äh, kus keskendutakse wifi ühendusele kohalikul tasandil ja meie komisjonis on eesmärgiks tagada see, et ühtekuuluvuspõhimõtteid, mis aluslepingutes on ära toodud, järgitakse selle määruse kontekstis tegutsemisel. see tähendab seda, et lisaks harmoonilisele arengule peab Euroopa Liit edendama äh, oma tegevusi sotsiaalse, majandusliku, territoriaalse ühtekuuluvuse tagamisel ja äh, maailm areneb järjest kiiremini ja internet mängib siin väga olulist rolli. mis tahes küla, linn või suurlinn Euroopa Liidus äh, vajab head internetiühendust. see on otsustava tähtsusega haridusvaldkonnas, ettevõtlusvaldkonnas äh,, Äh, kõrgtehnoloogiliste teenuste valdkonnas ka kohalikul tasandil, kuid ma märkasin siinkohal ka seda, et äh, meie arvamuse koostaja on äh, muret väljendanud siin ja ma tean, et ITRES on ka mõned muudatusettepanekud tehtud selles vallas, mis puudutab esialgses tekstis välja pakutud põhimõtte tugevdamist. seda tuleb korrata kindlasti ka meie dokumendis Äh, ja need puudutavad siis neid põhimõtteid, äh, mida ma mainisin. meil on äh, mitmeid põhimõtteid, mida me siin dokumendis oleme välja toonud ja üks põhimõtetest on mitmekeelsus. ma arvan, et me võiksime minna ka kaugemale Ja siin on muudatusettepanekus kaksteist pakutud välja inglise keel kui teine keel, kuid ma arvan, et seda teemat me peaksime arutama üksikasjalikumalt ka veel komisjoniga. teine võtmetähtsusega prioriteet siin dokumendis on seire, monit-, monitooring. me leiame, et projekti rakenduse äh, kontrollimine, monitoorimine äh, on väga oluline, me oleme äh, nõus lihtsustatud menetlusega küll, mille komisjon on välja pakkunud, kuid samal ajal me peaksime olema teadlikud sellest, kui oluline on monitooring selleks, et maksumaksja raha õigesti kasutatakse ja loomulikult see ei üllata mind, et ähm, lihtsustamine on ka siin välja toodud, mul on väga hea meel äh, ettepanekute üle selle koha pealt, kuidas oleks võimalik äh, olukorda lihtsustada ja kuidas oleks võimalik äh, määrus võimalikult kasutajasõbralikuks muuta mis puudutab äh, kõiki neid äh, geograafiliselt tasakaalustatud äh, investeeringuid ja muid aspekte, siis tehnoloogiate ärakasutamine tarbijate hüvanguks ning avalike teenuste pakkumiseks raha kasutamine äh, Äh, ja muu sarnane sellega seoses ma tahaksin äh, öelda, et me oleme nõus äh, sellega, mis on välja pakutud ja meie sellesisulised muudatusettepanekud on suunatud ainult ettepanekute täpsustamisele. nagu komisjon nõu-, loodame ka meie, et see mm, dokument jõustub võimalikult kiiresti ning kahekümne neljas aprill ITRE raporti kontekstis on tähtaeg, millest tuleks kinni pidada selleks, et me suudaksime enne järgmist suve ole äh, selle projekti käima lükata, seda kõike meie kohaliku tasandi hüvanguks. me loodame, et kohaliku tasandi ametiasutused taotlevad võimalikult kiiresti äh, abi selle projekti raames selleks, et saaks kasu äh, kogu Euroopa Liit, kaasa arvatud kodanikud ja väikeettevõtjad. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Papadakis, palun. suur aitäh, mõni päev tagasi Eurostat tuli välja äh, statistiliste andmetega, mis puudutab äh, juurdepääsu internetile kodumajapidamistes. ja see äh, näitab seda, et neli viiendikku Euroopa kodanikest tarvitavad internetti, kuid liikmesriigiti on vahed väga suured, mis puudutab majapidamiste internetiühenduse võimalust võrgust. kolmteist protsenti äh, elanikkonnast ei ole veel kunagi Internetti kasutanud. Euroopa Liidus on äh, selliseid äh, regioone seetõttu, mille olukord internetiühenduse valdkonnas on väga erinev olukord on ka erinev äh, selles kontekstis, äh, kui palju inimesed interneti kasutavad ja mil määral äh, näiteks avalikke teenuseid internetis pakutakse. ning need, kes ei ole internetiga ühendatud, on tõesti ohus, et nad jäävad sellest arengust kõrvale ja me peame vaatama, kuidas oleks võimalik kõrg-, hea kiirusega internetiühendus tagada äh, kõikides Euroopa piirkondades selleks, et hoida ära äh, digitaalne lõhe Euroopa Liidus. Äh, me peame tagama kohalikele kogukondadele hea internetiühendus ja tasuta wifi ühendus äh, Äh, kui me seda ei tee, siis me ei suuda mingeid mõistlikke eesmärke täita maapiirkondades. me peame äh, järgima seda poliitikat, millel on mõistlikud head eesmärgid ja meil on selleks vaja konkreetseid meetmeid võtta äh, ja mm, majanduslik tugi selles valdkonnas peab olema geograafiliselt väga tasakaalus ja me peame omalt poolt panustama sellesse, et majanduslikud, sotsiaalsed ja territoriaalsed äh, ühtekuuluvuspõhimõtted oleks Euroopa Liidus austatud ja seetõttu tuleb äh, keskenduda kohalike omavalitsuste eripäradele. Äh, ja kui ühtekuuluvuspõhimõtteid ei austata ja neid eesmärke ei täideta, siis see poliitika ei oma mingit mõtet. ka investeeringud tarist haridusse ja äh, internetitaristusse on väga oluline valdkond ja meie leiame, et kui me räägime läbipaistvusest, siis seda ei ole piisavalt praegusel hetkel, maksetega viivitatakse, lisaks sellele on erinevad hankemenetlused äh, liikmesriigiti äh, ja ähm, kui me räägime miinimumnõuete täitmisest Wi-Fi for EU valdkonnas, et kui me täidame ainult miinimumnõuded, siis äh, ei too see kasu kaasa kõigile ja seetõttu mina tahaksingi teada Euroopa Komisjonilt, äh, mida on tehtud selleks ja milliseid edusamme on tehtud selleks, äh, et luua platvorm Eurotsooni siilide eesmärkide täitmiseks. me tahame anda võimaluse häid tavasid vahetada, häid kogemusi saada, äh, selleks, et tarbijad saaksid informatsiooni tehnoloogiliste võimaluste kohta, mida internet äh, pakub. ma tahaksin arvamuse koostajat ettepanekutest tänada ja ma loodan, et äh, meid ootab vägagi konstruktiivne koostöö teiega ja teiste variraportööridega ka. meie eesmärgid siin komisjonis peavad olema sellised, et tagada see, et internetimajanduse e- eelised, positiivsed küljed äh, tooksid kasu kõikidele piirkondadele Euroopa Liidus. juurdepääs internetile tuleb tagada igal pool ja see on väga oluline, eriti just nendele kodanikele, kes praegusel hetkel ei saa kasutada äh, internetiühendust. suur aitäh! Äh, järgmine variraportöör härra Jakovtšitš ja härra Roope on ka variraportöör, palun. suur aitäh! ma tahaksin tänada kolleeg Damatot tehtud töö eest ja ma olen täiesti nõus teie avaldusega. ääretult oluline on tagada see, et inimesed, kes elavad maapiirkondades, saaksid ka juurdepääsu internetiühendusele. ma olen nõus ka selle eesmärgiga, et äh, tuleb tagada see, et äh, selle ühenduse tagamine ei toimuks bürokraatlikult. samas tuleb arvesse võtta äh, ka seda, et internetiteenused on tegelikult võrdlemisi kallid ja kohalikud omavalitsused peavad need kulud ka kandma ja seetõttu peame meie omalt poolt tagama, et et äh, need lisakulud äh, peaksid äh, olema kaasatud teenuse pakkumise kuludega vähemalt esimestes projektifaasides. ma arvan ka, et nende piirkondade nimes, nimekiri, kus internetiühendus tuleb tagada, on üsnagi piiratud. komisjon on keskendunud praegu kogukonnakeskustele, raamatukogudele, kohalikele omavalitsusele, aga mina arvan, et seda nimekirja tuleb laiendada. suur aitäh, tundub, et keegi rohkem äh, sõna ei soovi, ei siiski üks äh, äh, sõnavõtja veel aitäh, hästi lühidalt, kuna härra Jakovtšitši kohal ei ole, siis ütlen ise, et meile tõesti väga meeldib see ettepanek, väga hea on, et internetiühendusse investeeritakse, see on väga tähtis eesmärk mis on kasuks ka meie ühiskonnale. tõesti on täiesti selge, et just maapiirkondade jaoks on see väga tähtis ja peale selle peame me ka ettevõtetele looma investeerimisstiimuleid selleks, et nad investeeriksid sinna, kus internetiühenduse kiirus on väga madal. aga me ei tohi siin üksteise vastu erinevaid poole välja mängida ja me peame hoolitsema selle eest, et aus konkurents jääb toimima nüüd kakskümmend miljonit eurot wifi ja ühenduse jaoks, see on tõesti väga hea ettepanek, aga nüüd tuleks küsida, kuidas me siiski keskendume tulevikule ja kuidas me saaksime 5G ühendused tagada kõikides linnades ja kogu maapiirkonnas, sest see on see eesmärk, mille poole me peaksime püüdlema. aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna Euroopa Komisjoni esindaja kommunikatsiooni äh, ja tehnoloogia peadirektoraadi esindaja, palun. suur aitäh, proua esinaine, mulle sõna andmast, suur aitäh selle väga huvitava arutelu eest ka ja tõesti, me tervitame äh, seda, äh, et nii eesmärkide kui vahendite äh, valdkonnas on arvamuste seas siin vägagi suur konvergents olnud Euroopa äh, kodanikud äh, peavad kõik saama kasu äh, tasuta wifi ühendusest kohaliku elukeskustes, see on väga mm, oluline teema siin saalis ja seda on näha. me peame tegutsema võimalikult kiiresti, jah, tõesti, ja ma olen vägagi teadlik sellest, et parlamendi menetlused aitavad meil Äh, vautšerite kavaga ka edasi liikudes on väga innovatiivne kava äh, ja loodetavasti saab see toimuma enne suve juba. seda muidugi tingimusel, et te nõukoguga poliitilisele kokkuleppele jõuate ja te teete seda võimalikult varakult. mis puudutab nüüd äh, sisulist poolt, siis jah, tõesti, me näeme paljudes muudatusettepanekutes olulisi edasiminekuid ja võrreldes sellega, mis siiani on saavutatud. ma toon siin kohe mõned ka välja, nüüd see ähm, tõukefondidega äh, rahastuse kombineerimine ja äh, võimenduse loomine, seeläbi on väga hea, me tahaksime, et see tõesti niimoodi äh, ka realiseeruks, nüüd kohaliku äh, omavalitsuse tasandi kaasamine, kohalike VKE-de kaasamine ning eh, digitaalselt meelestatud eh, sidusrühmade kaasamine kohalikul tasandil on ka midagi, mida see kava eh, edendab, see on väga hea. arvamused on üksmeelsed selles valdkonnas ja me tervitame seda, kuid on üks teema, mis minu arvates on väga oluline mm, siin välja tuua ja võib-olla sellega on meil ka teatud probleeme, see on seotud selle, kes SMS põhimõttega, first come, first serve põhimõte äh, see puudutab siis vautšerite jaotamist. nagu te teate, siis selle ettepaneku õiguslikuks aluseks on Euroopa ühendamise rahastu ja see instrument ei toimi selliselt nagu struktuurifondid loomulikult. see ei ole esmajoones ühtekuuluvuspoliitika instrument, see on instrument pigem, mille eesmärgiks on edendada äh, ka, kes SMS põhimõtte alusel kõige parema kvaliteediga projekte ning motiveerida taotluse esindajaid, kes tahavad sellest rahastusallikast äh, kasu saada. ja selle tõttu ei äh, ole me tahtnud tahtnud äh, tulla välja siin mingi pretsedendiga, mis muudaks Euroopa ühendamise rahastu toimimist selles ettepanekus. olles seda aga nüüd öelnud, tahaksin ma parlamendisaadikutele siiski ka öelda, et et me võtame igati arvesse seda vajadust äh, tagada õiglane jaotus ja see, et ei äh, keskenduda vautšerite jagamisel ainult ühele piirkonnale äh, Euroopa ühendamise rahastu kontekstis me toome sisse ka reeglid, mis äh, võimaldavad äh, nii miinimum äh, kui maksimum vautšerite arvu välja tuua, mida liikmesriigid laiali jagada saavad. me tahame panna paika lihtsalt reeglid, näiteks mitte rohkem kui üks vautšer kohaliku omavalitsuse kohta ja kõigil neil põhjustel usume me, et ähm, ilma rangete reeglite sissetoomiseta seadusandlusesse äh, tööprogrammi tasandil suudame me siiski organiseerida vautšerite jaotuse selliselt, et see toob kasu kõikidele piirkondadele Euroopa Liidus. ja selles valdkonnas tahaksin rõhutada ka seda, et me tõesti oleme teiega ühel meelel selles osas, et mitmekeelsus peaks olema üks element Äh, see äh, tagaks juurdepääsu äh, kõikidele kohalikele omavalitsustele sellele rahastusallikale. meie tahame tagada selle menetluse selliselt, et isegi sellised omavalitsused, kus on haldussuutlikkus väga väike, ehk siis väikesed omavalitsused saaksid tegutseda võrdsetel alustel, võrdsetel tingimustel suuremate omavalitsustega selleks, et rahastust saada ehk siis kogu selle kava ülesehitus peaks olema selline, et kõiki koheldakse võrdselt ja me organiseerime esmase mm, nii-öelda pakkumiskutse, see on nii-öelda pilootprojekt või faas ja Äh, loomulikult äh, me jagame infot selle kohta nii teiega kui kõikide teiste huvitatud osapooltega. sellega ma tegelikult ka lõpetaksin, aga võib-olla tooksin ühe asja veel välja, mida üks äh, variraportöör ka mainis sellega seoses, kas tegevuskulud, ühenduskulud peaksid olema kava, selle kavaga kaetud, meie oleme tulnud välja ettepanekuga, et meie rahastame ainult varustuse ja paigalduskulud, aga äh, toimimiskulud peaksid jäädma siiski omavalitsuste kanda, see on tegelikult üsna tasakaalustatud lähenemine, mis on tõukefondi reeglites ka ära toodud, selleks et tagada ühisvastutus kasusaajate ja rahastaja vahel. suur-suur aitäh tähelepanu eest, aitäh! proua Demato, kas te soovite lõpetuseks sõna? jaa, ma teen väga lühidalt. ma tahaksin omalt poolt tänada kõiki nende kõlanud kommentaaride eest ja äh, annan äh, teada, millal järgmine variraportööride kohtumine aset leiab, äh, võimalikult pea. ja me kindlasti vaatame üle, kuidas need et, kõlanud ettepanekud ja arvamuse sisse tuua suur,. suur-suur aitäh ja läheme nüüd edasi üsna sarnasel teemal. jätkame oma arvamuse projektiga, mille on koostanud härra Lüür kes on siis arvamuse koostajaks äh, ITRE komisjoni raportile. Äh, ITRE komisjon on algatusraportiga välja tulemas, äh, mis puudutab Euroopa gigabitti ühiskonda ja 5G-d. see raport on seotud seadusloome failiga, mis on seotud selle e-kommunikatsiooni e e e koodeksiga e ja internetiühenduse äh, edendamise algatusega maapiirkondades. ehk siis äh, arvamuse projekt on meil ähm, olemas äh, ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg sellele dokumendile on reedel kümnendal veebruaril kell üksteist null null, ehk siis aega on küll väga vähe, kuid ma olen äh, veendunud, et sellest siiski piisab. härra Lüüa, sõna saate teie. suur tänu proua esimees, Euroopa seisab silmitsi tõelise investeeringute väljakutsega, kui me tahame täideta ka komisjoni eelmisel septembril püstitatud eesmärke, need ambitsioon, eesmärgid on ambitsioonikad, 5G äh, tuleks sisse viia järgmiseks aastaks, kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks peaks olema kõik linnapiirkonnad 5G-ga kaetud ning äh, sada megabitti äh, peaks olema allalaadimise kiirus kõikide kodude jaoks. siin võime küsida, mida see 5G üldse tähendab. me teaksime, millele me viitame, et me ei räägiks siin mingisugustest lihtsatest Äh, labastest trafarettfraasidest, nagu sageli juhtub äh, selliste sõnadega näiteks oskused, lihtsustamine, kohaliku tasandi kaasamine ja nii edasi, siin me peame täpselt paika panema, millest me üldsegi räägime. komisjon ise, kui ta räägib gigabitti ühiskonnast, äh, tahab, et oleks sada viiskümmend täienda-, miljardit täiendavaid investeeringuid järgneva aastakümne jooksul. regi on seda raha saanud oma raportis samuti äh, käsitlenud äh, ka äh, ESI fondid võiksid juurde tuua kakskümmend neli kakskümmend üks koma neli äh, miljardit eurot on äh, eraldatud digitaalsele siseturule äh, infotehnikatsioonitehnoloogia kulutuste kaudu. kasutada võib ka teisi erinevaid finantsvahendeid nagu Euroopa ühendamise rahastu, strateegiliste investeeringute fond, Euroopa Investeerimispank samuti lõi hiljuti lai riba fondi Äh, Komisjoni eesmärke me aga ei saavuta, kui me ei mõtle selle peale, kuidas me investeerime, sellepärast et meil on selles valdkonnas vaja päris palju veel ära teha. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal üle seitsmekümne viie protsendi Ameerika Ühendriikide rahvastikust kasutas äh, või omas juurdepääsu 5G-le tegemist on väga suurte geograafiliste väljakutsetega piirkonnaga, aga sellegipoolest seitsekümmend viis protsenti inimestest omas juurdepääsu viis koma viis G-le. aga Euroopas on see kahekümne ringis, Ericssoni arvates võiks olla Põhja-Ameerikas veel rohkem 5G äh, liitujaid, praegusel hetkel Euro-, Lääne-Euroopas on kakskümmend miljonit tulevikuprognoose ja me saavutame oma eesmärgid ainult siis, kui me investoreid toetame ning äh, loome vajaliku reguleeriva raamistiku ning samas äh, võimaldame ka liikmesriikidele paindlikkust. investeeringud on väga olulised, et me oma eesmärke saavutaksime ning äh, tööstusekspertide hindmetel on pigem kulutused olulised kui konkurentsiturg. see aitab ühiku hindasid tarbijate jaoks vähendada üheksakümmend protsenti ühiku hinna langusest Ühendkuningriigist tuleb just kapitaliinvesteeringutest ning Prantsusmaa ning Saksamaa kohta on need näitajad veel suuremad. nii et peame tagama omalt poolt, et Euroopa manner jääb atraktiivseks telekommunikatsiooniettevõtetele, et nad tahavad siin oma äritegevust edendada ning ka siia investeerida see väljakutse on suur, sellepärast et äh, tööstuse sissetulekud on tegelikult vähenenud, kasumimäärad on vähenenud, ettevõtted ei taha suuri projekte algatada, kui parasjagu nad peavad samal ajal püksirihma pingutama. pidagem seda siis meeles, kui me hakkame siin äh, tegema populistlikke avaldusi selle kohta, kuidas tuleb äh, ettevõtete survet avaldada. komisjoni et-, ettepanekute saavutamiseks tuleb pakkuda kaasrahastamise süsteeme, et tõesti investeeritakse kiiretesse võrguühendutesse, võrguühendustesse. Neil on vaja reguleerimiskindlust ning äh, kaasrahastamise äh, süsteem peab olema õiglane ning äh, avatud. oma raportis tahaksin ma, et me olemasolevat programmi uuendaksime, mitte ei looks siin mingeid uusi kihte, tahame Euroopa ühendamise reguleerimisala laiendada, omnibussi ettepanekut käsitleda, võimaldada haldusorganitele äh, rohkem kui varem kasutada äh, SIF-i äh, vahendeid. oma komisjoni koostöös keskendume just nimelt investeerimislõhedele, nendele valdkondadele, kes jäävad maha telekommunikatsiooni sektori arengus ja selles Derbyshire vallas, kus mina töötasin, loodi kolmekümne nelja miljardi naela partnerlus selleks, et tagada lairibaühendus kaugetesse piirkondadesse. üheksakümmend kaheksa protsenti, kaks tuhat kaheksateist oli meie eesmärk. Need on ilusad eesmärgid, saavutused on loomulikult hoopis teine asi ja raske ülesanne. me peaksime siis olema teadlikud sellest, et 5G-ga on seotud suured väljakutsed ning pidage meeles seda, et tehnoloogilised saavutused on võimalikud Äh, mõningates valdkondades ainult äh, tihedalt rah-, rahvastatud piirkondades. ma tahaksin head tasakaalu äh, konkurentsi vahel, turumängijate vahel, aga ka komisjoni eesmärkide vahel. meil on vaja konkurentsi ettevõtetega, äriettevõtetega ja selleks on vaja meil ka konsulteerida sidusrühmadega. uue raamistiku elemendid võiksid mõlemale huvirühmale olla hu huvipakkuvad. praeguse direktiivi konsulteerumine äh, aitaks luua selgemat raamistikku, millest lähtuvalt investorid saaksid investeerida, aga samas tarbijatel oleks ka pilt selgem. aga muret tunda on ka põhjust liikmesriikide reguleerivate tööriistakastide pärast, mida muudetakse Äh, tuntakse muret äh, bürokraatia koorma suurendamise pärast äh, ning tuleb nüüd informeerida perekit, mitte ainult vastavaid organeid oma päritoluliigis. lähimuspõhimõte on oluline minu jaoks, meie komisjoni jaoks ning oluline on see, et liikmesriigid tunnevad ka omanikutunnet telekommunikatsiooni puudutavate suurte otsuste suhtes. ja meie Äh, fraktsioon nagu ka meie komisjon on seisukohal, et äh, selliseid programme tuleks ellu viia ja nende üle otsustada võimalikult kodanikulähedaselt. kohaliku tasandi otsustajad peavad saama arvesse võtta omaenda kohalikke olusid ning võimalusi. seetõttu tunneme äh, muret komisjoni võimaliku veto volituse üle ja perekest ei, võib kujuneda alaline organ äh, oma alalise personaliga ning ma tunnen mure, me tunneme muret ka sellepärast, et komisjon võib siia sisse tuua rakendusaktid, mis äh, toovad võib-olla kaasa veel rohkem ülevalt poolt alla suunatud, äh, ülevalt poolt otsustatud meetmeid. tunneme muret ka liiga ettekirjutavate teekaardide pärast 5G kohta, kuna tegemist on alles algusjärgus oleva tehnoloogiaga, oleks see ohtlik. oleme näinud juba komisjoni mobiilse lairiba eesmärkidega seoses seoses, et et äh, igal liikmesriigil on oma unikaalsed kogemused ja see aitab saavutada programme. meil on vaja äh, seda arengut toetada, toetada investoreid äh,, reguleerida arukalt ning teha koostööd äh, liikmesriikide ning äh, kohalike ametivõimudega. ootan äh, pikisilmi nüüd siis edasist koostööd meie kolleegidega. suur tänu ja nüüd saavad äh, sõna variraportöörid äh, härra äh, Ander Tellip. Oh, suur tänu kõigepealt soovin tänada raportööri. meie arvates on tegemist väga hea alusdokumendiga. meie regikomisjonist peaksime panema rohkem rõhku territoriaalsele ning sotsiaalsele ühtekuuluvusele ja 5G ühendustega seoses ning algatuseks omalt poolt ütleksin, et peame tõesti pöörama tähelepanu digitaalsele lõhele maa ning linnapiirkondade vahel lairiba kättesaadavuse osas on see lõhe ilmselge. kui me lähtume komisjoni hinnangust, siis äh, lairiba on kättesaadav ainult kahekümne kaheksale protsendile leibkondadest, maapiirkondades praktiliselt viiskümmend protsenti vähem kui äh, üldine kättesaadavusmäär. digitaliseerimine võiks, äh, võib küll vähendada geograafilisi vahemaid ja see aitaks ka parandada juurdepääsu erinevatele e-teenustele kodanike jaoks. minu teine märkus puudutab mida, investeeringuid, mida on vaja selleks, et seda ambitsioonikat plaani tehnoloogia arendamise vallas ellu viia. me ei tohi lihtsalt raha kallata umbes selle probleemi leevendamiseks, meil on vaja riigipõhiseid investeerimisplaane ning tegevuskavasid, et hi-, ja me peame hindama investeerimisvajadusi erinevates piirkondades. liikmesriikide erinevused on suured. minu kolmas kommentaar puudutab kodanike juurdepääsu digitaalsele sisule võrdsetel tingimustel. see on teema, mis on seotud geoblokeerimise temaatikaga. loomulikult on geoblokeerimisega seoses mõningaid tundlikke piirkondi. intellektuaalomandi õigus ja nii edasi. aga pidagem meeles ka seda, et äh, me peaksime siiski kõrvaldama kõik põhjendatud territoriaalsed äh, piirangud. ja lõpetuseks teadlikkuse tõstmine ning äh, kodanike digitaalne haridus on samuti valdkonnad, kus tuleb tööd teha. ning teemad nagu erinevad küberohud, isikuandmete kaitse, teadmi-, teadmiste jagamine on teemad, mis tuleb kaasata sellesse protsessi ning nende kallal tuleb tööd teha koos uue tehnoloogia arendamisega Need on äh, Rahvapartei seisukohast tähtsad teemad ning äh, ootan põnevusega võimalust äh, koos raportööridega, raportööriga selle teema kallal tööd teha. suur tänu, härra Rodriguez, proua Rodriguez, teil on sõna. suur tänu, kõigepealt suur tänu raportöörile selle dokumendi eest, mida raportöör meile siin täna tutvustab me kõik teame, et internet on meie elus väga tähtsal kohal täna ja me teame, kui olulisel kohal on meie igapäevaelus meie internetiühenduse kiirus. see on oluline paljude sektorite jaoks ning me ei, peame püüdma tõkkeid äh, kõrvaldada, sellepärast et äh, internetil on mitmeid eeliseid, aga, aga olukord on väga erinev riigiti, piirkonniti ja ähm, ka põlvkonniti igal pool ei ole samad kiirused. ja perifaarsetes ja maapiirkondades on olukord eriti kehva. meie peaksime tundma muret raportööridena sellepärast, et kuidas Euroopa on maha jäänud Ameerika Ühendriikidest ja Aasia mõningatest piirkondadest, kui asi puudutab 5G tehnoloogia arengut. internetiühenduvus peaks aitama territoriaalsele ühtekuuluvusele kaasa, ka tööhõive äh, suurendamisele, elukvaliteedi parandamisele kaasa. aga pidagem alati meeles ka seda, et 5G tehnoloogia peaks aitama meid kõiki ette valmistada ühendunud maailmaks, mis äh, muudab meie eluviise ning äh, ka vastutusvahekordi, arvesse tuleb võtta erinevaid asjaolusid, nagu kolleegid juba on öelnud. võrgustiku kattuvusala, äh, maapiirkonnad, perifeersed piirkonnad, äärealad, ultraperifeersed piirkonnad, äh, praeguste investeerimisprogrammide ärakasutamine, äh, erinevate investeerimisvõimaluste loomine, mis meelitaks investoreid 5G-sse investeerima äh, ja tasuta internetiühendus kõikidele äh, Wi-Fi for Europe projekti kaudu, need mõtted, neid mõtteid peaksime analüüsima alati 5G valguses. siis ähm, peaksime soodustama teadusvaldkonna, äh, ärivaldkonna vahelist koostööd äh, erinevate projektide kaudu, kui me tahame saavutada oma eesmärke kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. ka julgeolekule tuleb tähelepanu pöörata lihtsustamine, sellest oleme rääkinud, me tahame lihtsustamist, me tahame konkurentsi läbipaistvust kõikides arengupiirkondades 5G-ga äh, seoses. Euroopa Liidu ambitsiooniks peaks olema olla 5G arengu äh, esirinnas äh, ja te peaksime seda tegema vastutustundlikult ning kaasavalt. suur tänu. härra Meltenberg ja härra Jakob Tšetšberg. aitäh, proua president, teen tõesti hästi lühidalt äh, kaks märkust. mulle väga meeldivad need nõuanded ja see, et et keskendutakse tänastele programmidele Horisont kaks tuhat kahekümnes ja tegelikult tõesti väga tähtis on see, et programmide edu sõltub ka sellest, kui palju rahastamisvahendeid on. teiseks, lõikes neli on kirjas, et raportöör soovib äh, ka liikmesriikide Äh, algatus ja ka mina leian, et väga tähtis on, et Euroopa tasandil midagi ette võtaksime selleks, et vältida lõhesid liikmesriikide vahel, kui me hakkame 5G võrkusid välja töötama. nii et lõige neli, seda tuleks palju positiivsemalt sõnastada, rohkem Euroopa-meelset sõnastada selleks, et lõhesid vähendada, aitäh! See... suur tänu, proua Vanat ei ole, nii et proua Temata. suur tänu! ka selles raportis räägime ühenduvusest, äh, interneti kasutamisest, majanduskasvu, konkurentsivõime ning ühtekuuluvuse edendamisega seoses. 5G Euroopal on mitmeid eeliseid, suuri eeliseid, tugev võrgusühendus aitab äh, tagada suuremat läbipaistvust, me võime meil, meile mees avaldavad uued võimalused, meil on suuremad võimalused ettevõtete jaoks, tele, kaugtöö, kaugtervishoid, täppispõllundus ning kultuuriga seotud arengud on ainult mõningad arengud, mida võib 5G meile kaasa tuua. me peame investeerima ja mitte ainult 5G-sse, vaid ka sellesse, et kogu Euroopas oleks 4G võrgustik. seda ka maapiirkondades ja vähem rahvastatud piirkondades me peame tagama ühenduvuse kõikides valdkondades, aga ja ka nendes piirkondades äh, ja mis ei ole suurte turuettevõtete jaoks äh, atraktiivsed. samuti peame soot-, tagama sobivad tingimused VKE-dele ning andma hoolt selle eest, et digitaalse kiirteeühendusega oleksid äh, liitunud kõik meie maapiirkonnad ja nurgad me ei taha jääda äh, teistest maha ja meie ei tahaks, et keegi meil maha jääks. Euroopa äri tegevus, Euroopa majandustegevus äh, saab areneda ainult siis, kui meie digitaalmaailm on äh, tuleviku tasemel. härra Roppe, variraportööri nimel. suur tänu proua esimees, suur tänu äh, meie raportöörile. pean äh, kahjuks äh, vabandama kolleeg Vana eest, kes on meie variraportöör ning annan teile siis tema arvamuse edasi. juurdepääs lairibaühendusele ja internetile lairiba kaudu aitab suuresti kaasa Euroopa eduloole. see aitab äh, nende piirkondade ühenduvust parandada, mis asuvad äh, keskustest kaugemal ning see öö, äh, omakorda soodustab territoriaalset ja sotsiaalset ühtekuuluvust, annab uusi võimalusi elukestva õppe valdkonnas ning öö, ähm, aitab kaasa ettevõtluse arengule. seetõttu peaksime pöörama rohkem tähelepanu avalikele teenustele selles valdkonnas. juurdepääs internetiühendusele peaks olema igaühe õigus kui me räägime siin meeste ja naiste võrdsetest võimalustest, siis äh, peaksime ka selles kontekstis rõhutama interneti juurdepääsu tähtsust. ka see aitab meil seda eesmärki saavutada. mis puudutab kahekümne viie aasta spektri kasutuslitsentse, siis äh, see ettepanek võib tuua kaasa selle, et teenused koonduvad ainult suurettevõtete kätesse. see võib aidata kaasa äh, konkurentsi hääbumisele. kui me vaatame, milline oli 4G äh, algus ning kuidas ühenduvusega oli tol ajal, siis peaksime sellest lähtuvalt küsima, kas me peaksime leppima sellega, et äh, raadiospektri äh, õigusi jagatakse kahekümne viieks aastaks. Belgias me näeme, et äh, turg ei suuda praegu pakkuda tarbijatele taskukohaseid hindu ja Belgia ei ole ainus riik, kus on selliseid probleeme ühtlustamise ning tsentraliseerimise äh, mõtet võib võtta kaalumisele ainult siis, kui tsentraliseerimine võib aidata kaasa meie üldeesmärkide saavutamisele. ning seetõttu me ei toeta komisjoni lähenemist selles valdkonnas, me teame, et liikmesriigid ei taha tsentraliseerimist ning seetõttu leiame, et koordineeritud lähenemisviis raadiospektri valdkonnas on positiivne samm suur tänu ja äh, Euroopa Komisjon, kas teil on ka kommentaare? Äh, kommunikatsioon, võrgustikud, sisu ning tehnoloogia peadirektoraat, ähm, palun, teil on sõna. suur tänu! siin äh, räägiti nii mõnestki teemast ja märkusi oli mitmeid, paraku ilmselt mõned unustan, unust-, aga, aga kommenteeriksin siis äh, teemat üldisemalt ning äh, ka mõningaid äh, konkreetseid sõnavõtte. kõigepealt tervitame raportööri sõnavõttu. raportööri lähenemisviis toetab üldiselt komisjoni ettepanekut ning kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks püstitatud eesmärke. tegemist on strateegilise eesmärkide kogumiga mille osas tuleb midagi ette võtta, et me oleksime, peaks, suudaksime sammu pidada teiste mandritega ning äh, jääda kõige jõukamaks äh, mandriks äh, kahekümne esimesel sajandil. seetõttu tuleb ületada investeeringute lõhe ning meil on vaja arukamaid investeeringuid ja jõuda suurema sünergiani erinevate rahastamisvahendite vahel, millest mõningaid siin mainiti ESIF, SEF, EFSI ning äh, Euroopa ühendamise lairiba äh, fond, kõik need instrumendid on mõeldud selleks, et me kasutaksime oma avalikke vahendeid arukamalt, kui oleme seda teinud varem. me tahaksime võimendust äh, suurendada ning usume, et selle lõhe ületamine võib kaasa tuua väga suure mõju konkreetsemad kommentaarid, mis ja ettepanekud ning ka kriitika. me ei usu, et äh, tehtud ettepanekud tooksid kaasa suurema tsentraliseerimise või rohkem bürokraatiat. selles mõttes me oleme praeguses süsteemis tuvastanud mitmeid puudujääke, mis tuleb kõrvaldada selleks, et me saaksime asjadega edasi liikuda. nagu te teate, juba on liikmesriikidel olemas oma lairibakavad ning 5G dimensiooni sissetoomine nendesse kavadesse on üks oluline eh, element, mis aitab tagada seda, et liikmesriigid liiguksid eh, kõik üks eraldivõetuna õiges suunas. kritiseeritud on siin ka bürokraatia määra või eh, liikmesriikide ametivõimude sõltumatuse puudumist me usume, et see kriitika ei ole põhjendatud selles mõttes, et äh, kavatseme loom-, tugevdada liikmesriikide reguleerivate ametiasutuste äh, võimu, äh, kas liikmesriigi tasandil individuaalsete reguleerivate organitena, näiteks tarbijaõiguste valdkonnas, või siis kollektiivselt ning seetõttu olemegi teinud ettepaneku PEREC-i kohta, mis peaks olema täieõiguslik Euroopa Liidu amet. mis puudutab spektrit, neid kahekümne viie aastaseid spektrilitsentse, siis meie arvame, et see tooks kaasa suurema kindlustunde kõikidele asjaosalistele ning see mõjutaks positiivselt nii tur-, turgu ning äh, tooks kaasa kohustuse spektrit kasutada ning äh, selle kaudu kanname hoolt ka selle eest, et äh, määramata kasutusega spektrit ei ole. raporti etteri ettepanek võtab arvesse erinevaid praegusi raskusi. jah, praegu tõesti on puudujääke, aga kui 5G tehnoloogia areneb ning levib, siis äh, veel praegu jagamata spekter kasutatakse suhteliselt kiiresti ära. mis puudutab rakendusakte, siis oleme veendunud, et kui meil on üldine raamistik, siis on meil võimalik otsustusvaldkonnas tagada järjepidevus, kui asi puudutab liikmesriikide otsuseid ning ähm, see toob kasu äh, digitaalsele äh, turule. suur tänu! härra Liur, suur tänu kõikide nende kommentaaride eest, loomulikult paljud kolleegid on viidanud juba sellele, kui oluline on äh, internet ja interneti kogukonna arendamine ning kui me räägime oma muudatusettepanekutest, siis ma arvan, kallid kolleegid, me ei tohiks äh, tegema siin lihtsalt, me ei tohiks teha siin lihtsalt selliseid äh, üldtuntud tõdede kohta esitatavaid avaldusi ja me räägime siin äh, internetis kasutava kasutava äh, viimase aja tehnoloogia, viimase taseme tehnoloogia tähtsusest, mitte lihtsalt interneti tähtsusest kui sellisest. võtan teadmiseks ka selle, mis puudutab interneti katte ala 4G äh, äh, tagamine kõikides Euroopa piirkondades on äh, kergemini saavutatav kui 5G saavutamine. loomulikult arvamuste, arvamused spektri ning pereke osas on lahknevad, pidagem meeles seda, et spektri kõrge oktsiooni hind võib tekitada sellise olukorra, et need, kes ostis Spektri, ei oma enam investeerimissuutlikkust selleks, et investeerida tehnoloogiasse, mida tuleks ära kasutada selleks, et Spektrit kasutada. seda tuleb ka arvesse võtta. ja ähm, suur tänu kõikidele kommenteerijatele, ootan pikisilmi juba järgmist võimalust teiega koostööd teha. suur tänu. Läheme nüüd edasi, meie järgmine päevakorrapunkt on ähm, programmi Horisont kaks tuhat kakskümmend rakendamise hindamine seoses selle vahehindamise ja üheksanda raamprogrammi ettepanekuga. Euroopa Parlamenti äh, tööstus energiakomisjon koostab praegu olulist raportit äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend rakendamise kohta ning riigikomisjon otsustas koostada omalt poolt arvamuse ja arvamuse koostajaks on härra Van Miltenburg, kes tutvustab meile täna oma arvamuse projekti. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on äh, kell kaksteist, kolmeteistkümnendal veebruaril kell kaksteist päeval ja nüüd saab sõna raportöör ähm, härra Van Miltenburg. aitäh, proua esimees nagu öeldud, arvamus puudutab Horisont kaks tuhat kakskümmend raamprogrammi. kaheksakümmend miljardit eurot eh, Euroopa toetusi on sellega ette nähtud teadus- ja arengutööks ning innovatsiooniks Euroopa Liidus. me koostame nüüd vahearuannet ja minu arvamus puudutab nüüd ka seda, mida kõike on võimalik nüüd paremini teha. me peame mõtlema praeguse programmi peale, aga ka ajale pärast aastat kaks tuhat kakskümmend Horisont kaks tuhat kakskümmend lähtekohaks ongi innovatsiooni toetamine teadustöös ja see peaks ka minu arvates nii jääma. ning äh, nüüd tuleb välja töötada kriteeriume, kuidas vahendeid paremini ja rohkem jaotada. me peame oma konkurentsivõimet parandama olen väga paljude erinevate sektorite esindajatega rääkinud, kõikide nende sektori esindajatega, mis kasutavad Horisont kaks tuhat kakskümmend, rääkinud sellest, mida saaks teha paremini. olen keskendunud organisatsioonidega nii Brüsselis kui ka Hollandis, käisin ka teie koduriigis Bulgaarias, proua esimees, sest kahjuks Horisont kaks tuhat kakskümmend seal küll veel edukas ei ole olnud ja tegelikult on ka teisi riike, kus Horisont väga edukas pole. ja just nendele riikidele peaksime me rohkem tähelepanu pöörama, nende vastuvõtu- ja kasutamisvõimekus peab suurenema. on, liikmesriigid äh, vastutavad äh, vahendite kasutamise eest ja nemad peavad hoolitsema selle eest, et tegelikult ka tõesti maksimaalselt kasutatakse ära neid investeerimisvõimalusi teadustöösse. see tähendab seda, et liikmesriigid peavad ka hoolitsema selle eest, et äh, korrapoliitilisi reforme viiakse läbi. edukad investeeringud ja reformid käivad minu arvates käsikäes. raamprogramm Horisont kaks tuhat kakskümmend ja need ESIFi fond võidavad üksteisest ja see peaks ka tulevikus niimoodi jääma neid programme ei tohi kokku panna ega omavahel segada, aga me võime mõlema kogemustest äh, õppida selleks, et äh, sünergiaefekte ära kasutada ja selle eest vastutab nüüd Euroopa Komisjon. minu arvamuses lähtun ma sellest, et me peaksime ka uued tulemusreservid ette nägema ja see tähendab seda, et äh, uusi vahendeid on võimalik saada siis, kui investeeringute ja teadustöö ja innovatsiooni valdkonnas on edusamme tehtud ja teatud tingimused täidetud liikmesriikidest väga vähesed täidavad seda nõuet et, et kolm protsenti SKT-st tuleb äh, teadusesse ja innovatsiooni investeerida. USA, Hiina ka võrreldes oleme me neist väga palju maha jäänud ja sellepärast tuleb Horisont kaks tuhat kakskümmend eelarvet äh, uue programmiperioodi jaoks tõsta kaheksakümnelt miljardit eurolt sajale miljardile eurole. siis arvamusse kirjutasin veel ka sisse äh, Äh, tippkeskuste tähtsuse ja selle kohta kavatsen veel teha ühe muudatusettepaneku, et väga tähtis on ka riikide toetus üle vaadata. samamoodi tuleb siin äh, erinevad äh, sta-, strateegiad välja tuua. peale selle tuleb öelda ka seda, et see edukas raamprogramm on väga tähtis Euroopa Liidu jaoks ja me peame hoolitsema selle eest, et meie teadmised ei lähe kaduma, sellepärast et meil on liiga vähe raha või liiga vähe stiimuleid. sest äh, neid stiimuleid on meil vaja selleks, et neid kõige tähtsamaid tulevikuprobleeme lahendada. aitäh ja ootan juba põnevusega kolleegide kommentaare ja suur tänu kõikidele variraportööridele suurepärase koostöö eest. aitäh ja nüüd annan sõna variraportööridele, kõigepealt härra Zver, palun. aitäh, proua esimees, proua Mihhailova, lugupeetud kolleegid, ma kõigepealt äh, tahaksin tänada ja õnnitleda kolleeg Miltenburgi suurepärase arvamuse koostamise puhul, mis puudutab siis Horisont kaks tuhat kakskümmend raamprogrammi vahehindamist tegemist on programmiga, mis on hoolitsenud selle eest, et eelmisel sajandil Euroopa Liit oli väga äh, uuendusmeelne. nüüd jääb aga välja, nagu Euroopa oleks stagneerunud, äh, pidama jäänud, see peab muutuma. Euroopa peab oma ülesandeid võimalikult novaatorlikult täitma, ka tulevikus. me ei räägi siin mitte ainult Horisont kaks tuhat kahekümnest, me räägime siin ESIF-ist äh,, Äh, Erasmus plussist ja teistest programmidest, aga seda muidugi ainult teatud tingimustel. nüüd võrreldes eelmise teadusraamprogrammiga me tõstsime väga palju Horisont kaks tuhat kahekümne eelarvet äh, ja me tegelikult oleme ka väga selgelt välja toonud äh, vahendid konkurentsivõime tõstmiseks ja innovatsiooniks ühtekuuluvuspoliitikasse nüüd on aga väga tähtis võimalikult palju ära kasutada erinevate fondide tööst tulenevaid sünergiaefekte, sest ainult niimoodi on meil võimalik tõhusalt oma vahendeid kasutada. iga fondi investeeritud euro peaks endaga kaasa tooma võimalikult suuri sünergiaefekte. ma olen nõus ka äh, ühe kõige tähtsama punktiga siin arvamuses, nimelt et konkurentsivõime ja tipptase peaksid jääma Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi aluspõhimõteteks. Euroopa struktuuri investeerimisfondid peavad ka tulemikus toetama piirkondliku tasandi majanduskasvu ja ühtekuuluvust. tegemist on kahe erineva eesmärgiga, mis aga on üksteisele täienduseks. midagi sarnast äh, nägin ma siis, kui rääkisime natukene aega tagasi teaduskeskustega, nimelt, et nad tegid ettepaneku, et ühtekuuluvuspoliitika raames äh, Euroopa Liit peaks toetama alusuuringuid, äh, rakendusteadusi ja toetama ka Euroopa teadusruumi loomist. erinevad fondid, struktuuri- ja investeerimisfondid toetavad ainult äh, kõige kõrgema taseme tehnoloogilisi programme. ja nüüd need äh, teaduskeskused tegid ettepaneku, et programme tuleks äh, rohkem üksteisest eraldada, kuigi nad saavad aru, et see ei ole raske, äh, et see ei ole kerge ja peale selle tuleb toetada ka koostöö nimel erinevates valdkondades. nüüd selle RAM-programmi puhul on väga tähtis mõelda veel selle peale, et liikmesriikides on ikka veel väga suured lõhed ehm, teaduspädevuse väljatöötamisel ja sellepärast on väga tähtis, et me selle programmi kaudu ka investeeriksime selle pädevuse toetamisse, me ei tohi kohe kindlasti selle eh, valdkonna vahendeid vähendada, peale selle tuleb põhireegleid parandada. näiteks tuleb eh, juurdepääsu rahastamisele parandada, võrdne kohtlemine on väga tähtis ja peale selle ei ole väga selge, miks äh, ESIF-i raames äh, teatud äh, mittetulundusühingud saavad riigilt küll abi, aga mitte Horisont kaks tuhat kakskümmend programmidest. ma ei saa muidugi nüüd kõiki programme siin riburada pidi välja tuua, sellepärast et väga paljud punktid on juba raportis välja toodud. ma soovin härra Miltenburgile palju edu selle arvamuse koostamisel järgmisena Konstantse Kreel, palun. proua esimees, sain äh, teada, et meie variraportöör on haige ja ei saa täna siin sõna võtta, sellepärast minu poolt ainult mõningad mõtted. kõigepealt aitäh härra Miltenbürgile selle eest, et ta tõi väga selgelt välja, et Horisont kaks tuhat kakskümmend on loodud tipptasemel teadustöö toetamiseks me peaksime väga palju tähelepanu pöörama sellele, et meil on kaks erinevat teadusprogrammi. üks, millega toetatakse tipptasemel teadustööd ja teist ühtekuuluvusfondide, fondi kaudu siis äh, uute tehnoloogiate taristu äh, valdkonnas. nüüd aga on väga tähtis see, et me mõlemad meetmed omavahel tõhusalt ühendaksime ja sellest võidaksid siis need äh, piirkonnad, äh, äh, kus soovitakse tipptasemel keskusi välja töötada. ma toetan raportööri ka selles mõttes, et Horisont kaks tuhat kakskümmend eelarvet ja selle järgmist programmi tuleb korralikult rahastada, ükskõik, kas see on siis sada miljardit või mingi muu summa, Äh, aga tähtis on see, et ei juhtu see, et äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend programmist võetakse vahendeid selleks, et rahastada EFSI, äh, Junckeri kava fondi. me tõesti peame hoolitsema selle eest, et midagi sarnast enam ei korduks. ma arvan, et on ka väga tähtis vähemalt viite sisse kirjutada või mingi küsimus sisse kirjutada Brexiti kohta sest Ühendkuningriik on üks kõige suuremaid kasusaajaid Horisont kaks tuhat kakskümmend programmides. ja kui Ühendkuningriik nüüd lahkub, siis arvatavasti veel enne toetusperioodi lõppemist äh, toob see endaga kaasa väga suuri muudatusi jah, läbirääkimiste puhul mitte midagi ei ole veel otsustatud, kõik on lahtine, aga me peaksime üritama leidma lahendusi, leida lahendusi nii, et need vahendid ei läheks kaduma. ja et ei tekiks kahju kõikide osapoolte jaoks kahju, mida mitte keegi ei soovi ja mitte, mille eest mitte keegi ei soovi vastutada, nii et ma ei tea, kas me peaksime selle kuidagi me-, niimoodi rahast-, niimoodi sõnastama, et ma ei taha siin läbirääkimistest ette minna, aga küll raportöörile mõned nutikad mõtted siin pähe tulevad selle kohta. nüüd see tulemusreserv, mis on ette nähtud see on minu arvates problemaatiline, sest ühtekuuluvuspoliitika raames on meil sarnane reserv juba ette nähtud ja enamus parlamendist leidis, et see on väga keeruline, sellepärast et kindlaid kriteeriumeid selle kohta paika pole pandud. ja nüüd uue tulemusreservi sisseviimine tundub mulle veelgi keerulisem ja ma arvan, et sellest võime me veel rääkida. aga muidu mulle tundub, et see kõik, mis meile esitati, on tõesti väga hea ja sellest on palju abi. aitäh! aitäh! härra Liuer, palun. jah, ma räägin meie variraportööri nimel ja mul on väga hea meel selle arvamuse üle. 5G raportile vastupidiselt see Horisont kaks tuhat kakskümmend raport on midagi sellist, mis puudutab laiemalt Euroopat ja Euroopa kodanikke. väljaspool Euroopa Liitu on meil ka riike, mis osalevad Horisont kaks tuhat kahekümnes ja ma ei saa aru, miks selle praktikaga ei võiks jätkata. ja tegelikult sellest äh, lõikavad mõlemad pooled kasu, et see ei ole siin mingi äh, tordilt kirsside noppimine ja Ühendkuningriigi teadustööst on võimalik kasu lõigata kogu maailm. ma leian, et see, et tõesti see kahju vältimine kõikide jaoks on väga tähtis. ning see, et siin Horisont kaks tuhat kakskümmend 20 äh, Äh, ja selle teaduspool ning siis äh, tõukefondide osa ja selle eristamine on väga tähtis. Need kaks programmi täiendavad üksteist, aga me peame selgeks tegema, et nad ei ole sama asi ja neist ei saa kunagi sama asja. nii et ja tõesti ka see Horisont kaks tuhat kahekümnest äh, EFSI rahastamine on ka väga murettekitav ja seda tuleks välja tuua aitäh, järgmised variraportöörid, proua Tamato, palun. aitäh, härra, aitäh, proua esimees, hästi lühidalt. me räägime Horisont kaks tuhat kahekümne vahendite suurendamisest ja tegelikult äh, suurematest investeeringutest konkurentsivõimesse. me räägime siin tõesti mõlema fondi vahel toimivast sünergiast, aga siin avaldatakse väga palju survet äh, ja tegelikult äh, soovitakse siin rohkem vahendeid saada. avalikust sektorist räägitakse meetmetest, mis on vajalikud, mitte mis ei ole soovitud ja vastavalt sellele tuleb siis meil ka oma strateegiat muuta. me ei räägi siin ju mitte ainult äh, menetlusest, kus lihtsalt kõike tuleb kontrollida, ma räägin siin ka mm, sünergia mõjudest ja eelistest ja väga tähtis on siin hoolitseda selle eest, et vaadata, mida liikmesriigid tahavad, tuleb hoolitseda korraliku haldustöö eest ja tuleb hoolitseda ka sellest, et komisjon korralikult haldab Horisont kaks tuhat kakskümmend liikmesriigid peavad tõesti läbirääkimisi pidama piirkondadega ja komisjon peab riiklikke kontaktpunkte toetama. täpselt samamoodi nagu peab ta ka äh, toetama kontakte regionaalsel ja piir-, äh, kohalikul tasandil olevate äh, kontaktasutustega. peame arvestama ka riskidega poliitilisel tasandil ühtekuuluvuspoliitika programme hakatakse siin otsehaldusprogrammidega äh, võrdlema, aga väga tähtis on ju, et me vähendaksime lõhet siin arenenud ja vähem arenenud piirkondade vahel. ja meil on niigi juba siin kahekiiruseline Euroopa ja kui me seda veel muudame, siis see toob endaga kaasa veelgi rohkem halduskoormust ja väga paljud piirkonnad ei saa selle koormusega hakkama. see on minu põhiliseks mureks ja mulle tundub, et raportöör jagab seda muret ja nüüd need äh, tipptaseme mm, teadustöö programmid, jah, tõesti, see on osa Horisont kaks tuhat kahekümne eesmärkidest, me soovime konkurentsivõimet suurendada, me soovime investeeringuid teadustöösse ja VKE-des, aga teiselt poolt me ei tohi kaugeneda ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidest. E, novaatorlikud VKE-d Äh, neil võib-olla on võimalik siis hiljem kuskilt mujalt veel rahandust sa-, ra-, rahastust saada. aga tihti on olukord selline, et kõigest julgemad on need, kes võidavad, aga mitte ei kasutada siin objektiivseid äh, reegleid. härra Van Nistelrooy ja siis härra Olbricht, palun. Uh, aitäh Matthäis Van Mildenburgile selle arvamuse eest ja teen täpselt samamoodi nagu Konstantse Kreel, et ma siin teatud mõttevälgatusi teile esitlen. kõigepealt võib-olla me näitame siin tõesti, et kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend programmiperioodil tõesti me olime tõesti väga suurte eesmärkidega, me rääkisime siin teadustel põhinevast ühiskonnast, innovatsioonist ja me tõesti kahekordistasime operatiivseid programme, me näitasime, et see on võimalik kui te ütlete siin, et üheksa programmi, siis tõesti tipptasemel jah. aga väga tähtis on see, et need mingil hetkel lihtsalt korstnasse ei läheks, vaid pigem jõuaksid ka äh, madalamale tasemele ja tõesti teadmiste kogumine ja töökohtade loomine on väga täht-, tähtis. ja samal ajal on ka tegelikult alusuuringute jaoks meil vaja äh, rahastust siin komisjonis esitleti ka seda Stairway to Excellence äh, äh, pilootprogrammi, äh, seda siis nende riikide jaoks, kus on veel väga palju tõkkeid vaja ületada, enne kui sellele tipptasemele jõutakse. me rääkisime ka põhjustest, nagu te ütlesite, Bulgaaria kasutab ainult väga vähe vahendeid ja me peaksime leidma võimalusi selleks, et Äh, äh, kuidagi seda numbrit siis suurendada ja üksteiselt õppida ja tõesti, tipptase on tipptase. aga see, need tippkeskused on keskendunud ja koondunud teatud piirkondadesse ja kui arvestada, et need äh, parimad Lääne-Euroopast läksid Ida-Euroopasse ja viisid seal ära viisid sellega kaasa ka oma teadmised sinna ja parandasid sealset olukorda, nii et see võib-olla oleks ka üks võimalus, kuidas me seaksime seda teadmist edasi kanda ja võib-olla ma teen ka muudatusettepanekuid selle kohta, ütlen, et me tõesti tahame siin arutelu pidada selle kohta. ja ütleme, et me toetame üheksandat programmi aga siis tuleks ju ka küsida seda, et miks kõik need innovatsiooniprogrammid äh, kuuluvad riigiabi alla EFSI, aga üheksas programm mitte, nii et öelge mulle, miks seda ajal, mil Euroopa tõesti peab konkurentsivõimelisemaks muutuma. komisjon on nüüd teinud ettepanekuid, see innovatsiooninõukogu näiteks äh, selle programmi raames ja, ja seda siis teadus äh, Euroopa teaduspiirkonna jaoks, nüüd on meil innovatsiooniprogramm ka aastaks äh, pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, siis äh, seal on äh, seitseteist eksperti, kaks suisa Hollandist. nii et tõesti, meil tuleb rääkida ka väga pingeliselt järgmise kahe aasta jooksul ka nendest küsimustest ja äkki ma saaksin siis koos härra Sveriga teha muudatusettepanekuid, mis lähevad selles suunas Thank you very much, Mr Albrecht. aitäh, järgmisena härra Albrecht, palun. We should, we should be very clear, I mean first me peaksime väga selgelt välja ütlema, et tipptaseme kriteeriumid on äh, väga selgelt paika pandud ja kui me tahame konkurentsivõimelist Euroopat, siis meil on vaja teaduse tippkeskusi. aga siin tõesti geograafilise tasakaaluga see käsikäes ei käi ja sellepärast need pikad arutelud mitmeid aastaid juba selle kohta, et me siin rahastame ühtekuuluvuspoliitikat Euroopa Liidu tasandilt selleks, et piirkondi ette valmistada, erinevaid keskusi valmistada, ette valmistada teadustippkeskusteks saamisel. praegu väga suuri edusamme pole tehtud, aga peaksime mõtlema ka selle peale, mida ütles Lambert von Nistelrooy just praegu meil on tegelikult ju ka ühtekuuluvuspoliitika raames teadusprogrammid. kas me tahame seda või mitte, aga nii see on, ka see, mida härra Sver ütles, on täiesti selge. suur osa ühtekuuluvuspoliitika vahenditest läheb äh, teadusuuringutesse. miks, sest mingit geograafilist tasakaalu ei ole ja kui teadusprogrammis Horisont kaks tuhat kakskümmend geograafilist tasakaalu ei ole, siis ongi uks avatud temaatilistele eesmärkidele ja hakatakse investeerima teadustöösse. ja kui me ütleme, et teadus jääb Horisont kaks tuhat kahekümnesse, äh, tippkeskuste kaudu ja teadusuuringud lihtsalt niisama siis äh, ühtekuuluvusfondi äh, rahastada, siis sellega me tegelikult selgitaksime natukene seda olukorda. Horisont kaks tuhat kakskümmend programmis on väga paljud erinevad äh, programmid. näiteks Nutikad linnad on Horisont kahe tuhande kahekümne all ja tegemist ei ole mingi tippkeskusega, tegemist on suurepäraste näidetega Euroopa Liidust, see ei ole kuidagi puudutatud, äh, see ei puuduta mitte kuidagi neid suuri teaduskeskuseid äh, ja samamoodi ka muud, näiteks ettevõtetele suunatud programmid, nii et me tõesti peaksime väga selgelt selle kriteeriumi tippkeskuse kohta ja tipptaseme kohta välja tooma, kui me tahame geograafilist tasakaalu äh, saavutada äh, just äh, teadusesse rahastamisele ja ütlen seda, olles ise pärit riigist, kus Horisont kaks tuhat kakskümmend rahasid peaaegu kohale ei jõuagi nii et tõesti, seal on tõesti väga palju erinevaid võimalusi ja kuidagi tuleks vaadata, et see on kuidagi ka ühtekuuluvuspoliitikaga seotud, tõesti, see ei ole siin mingi soovunelm, vaid me saame näidata, et tõukefondide kaudu on võimalik väga palju teadusuuringutesse ja ülikoolide teaduskeskustesse investeerimisega seotud. siin ei ole mitte midagi uut, aga küsimus on selles, mis saab tulevikus ja seal ma pole üldse kindel, et mis siis saab, et kas jääb Horisont kaks tuhat kakskümmend või ühtekuuluvusfondid, aga see on juba täiesti teine lugu. aitäh! proua De Carli komisjonist, äh, teadus- ja innovatsiooni peadirektoraadist. aitäh! komisjonil on väga hea meel selle arvamuse üle. siin tuuakse välja mõningaid küsimusi, mis meie jaoks on väga tähtsad, siin on mitu korda juba tipptaset välja toodud ja tipptaset siis nii ettepanekute väljavalimisel kui ka heade teadusettepanekute ja innovatsiooniettepanekute tegemisel, nii et tõesti tipptase nii teadusuuringutes kui ka innovatsioonis ja tõesti Horisont kaks tuhat kahekümne puhul on väga tähtis see, need alusuuringud, ühiskonnauuringud äh, ja siis see äh, kolmas äh, sammas äh, aga tipptase on siin tõesti võtmeküsimuseks, sest ainult niimoodi on võimalik siis üleüldisel tasandil konkurentsivõimeline olla sünergia, jällegi väga tähtis äh, nii regionaalarengu kui ka teadusuuringute peadirektoraat on selle küsimusega väga palju tegelenud, need on meile südamelähedased. me oleme juhiseid välja töötanud ka haldavate organite jaoks ja me teeme väga tihedat koostööd selles valdkonnas. teadus tippkeskusi on mainitud ka dokumendis, tegemist on äh, suurepärase näitega selle kohta, kuidas koostöö toimib, aga kogu potentsiaali pole veel ära kasutatud. siis mainiti ka riigiabi ühe punktina ja tahaksin meenutada, et neljandal jaanuaril komisjon väljastas töödokumendi siin kolm erinevat peadirektoraati töötasid seda välja selle kohta, kuidas riigiabi reegleid kasutada. siis tipptaseme märgise väljatöötamisel ja kuidas seda siis, selliseid sarnaseid projekte ka võimalikult probleemivabalt ellu viia Äh, kuulasime ära teie kommentaarid, mis on kooskõlas ka meie lähenemisega, nii et meie jaoks on tegemist väga hea dokumendiga, aitäh! aitäh! härra von Mildenburg, teil on veel kord sõna. aitäh, proua esimees, ma teen hästi lühidalt, mul on väga hea meel selle üle, et et äh, suures osas mind toetatakse ja ka selles osas, et me tulevikus jätkame tõesti teadusprogrammidega, mis on suunatud tipptaseme saavutamiseks ja tõesti investeerimisfondid on siin ka väga tähtsad ja ma tõesti olin valmistanud ka ju muudatusettepaneku, mis läks just selles suunas, et me peaksime rääkima temaatilistest eesmärkidest ja nii edasi. tõesti, äh, struktuuri ja investeerimisfondide kaudu teeme me juba väga palju ära ja nüüd ma tõesti üritan siin leida suurepärast lahendust, kuidas me saaksime ühelt poolt sünergiaefekte ära kasutada ja teiselt poolt ka äh, panna omavahel koos toimima struktuuri ja ühtekuuluvusfondid. ja tõesti väga tähtis on see, et äh, kui näiteks on üks eesmärk programmil, siis seda viiakse ka ükskord läbi ja väga tähtis on, et arvestatakse turuvajadustega ja me loodame, et äh, uuringutel on ka lisandväärtus, kui me räägime näiteks äh, ühiskondlike eesmärkide täitmisest. ja siin tuleb tähelepanelik olla, sest sünergiat ei ole võimalik saavutada äh,, ei ole lihtne võimalik saavutada, paberil küll, aga tegelikult mitte ja mul on väga hea meel kuulda, kui siin komisjon ütles, et hakatakse riigiabi reegleid üle vaatama ja neid paindlikumaks muutma kui me räägime siin just selle tipptaseme märgisest, siis äh, see on minu arvates tõesti lootustekitav ja mis puudutab tulevikku, siis ma tõesti arvan, et me peaksime rohkem investeerima uuringutesse ja innovatsiooni, kui me soovime majanduskasvu säilitada ja seda tuleb teha ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ootan juba järgnevat koostööd ja aitäh teile tähelepanu eest! esimees räägib mikrofonita. Deadline for the amendments. muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kolmteist veebruar, esmaspäev keskpäeval. hästi, suur tänu teile, läheme edasi meie päevakorraga koordinaatorid kohtusid kahekümne neljandal jaanuaril ja kokkuvõte nende otsustest saadeti e-kirja teel kõikidele liikmetele. kas me saame need otsused kinnitada? jah, tundub küll nii. kas on veel muid küsimusi? on muid küsimusi? ei ole? täna mitte. meenutan teile, et meie järgmine kohtumine toimub teisipäeval, kahekümne kaheksandal veebruaril kella kolmest. ja nüüd palun koordinaatoritel jääda paariks minutiks veel siia, meil on lühike kohtumine, üks punkt päevakorras ainult. ja ülejäänutel palun saalist lahkuda